nimelt Kasahstani president Kasabjev ja president Barroso kohtusid Brüsselis üheksandal oktoobril. ja otsustasid äh, alustada läbirääkimisi uue äh, assotsieerimislepingu uue äh, versiooni üle ja neljas, neljanda assotsieerumislepingu projekti saame veel sel aastal ja meil siis palutakse andma nõusolek neile järeldustele. see tähendab et me oleme juba väga põhjalikult sellega tegelenud, sest kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal andsime Brunnes Ashtonile juba oma soovitused ja nagu te kindlasti mäletate, jah, nüüd me siis äh, analüüsime seda uut dokumenti. kas teil on protokollide kohta äh, märkusi? ei, sellisel juhul tuleme Moldova assotsieerumislepingu juurde. teen ettepaneku päevakorrapunktid äh, neli ja viis äh, siis vahetame ümber, kas, äh, kas te olete, kas kellelgi on mingeid vastuväiteid selle kohta? kas raportööril härra Austrovitšusel on märkusi, palun? härra esimees, kolleegid, daamid ja härrad, tõepoolest palun eh, teie toetust sellele väga olulisele lepingule, eh, mis siis puudutab eh, nõukogu järeldusi, et sõlmida Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vaheline assotsieerimisleping, kus siis ühelt ühelt poolt Euroopa Liit, Euroopa Aatomienergia Ühenduses on liikmesriigid, teiselt poolt Moldova Vabariik. ma usun, et me saame see, seda soovitust toetada, nii et palun teil hääletada poolt. So, wir kommen jetzt zur legislativen Entschließung. nii, ja nüüd me jõuamegi siis selle resolutsiooni juurde. saame hääletada poolt, vastu ja, või erapooletud, teen ettepaneku, et hääletame elektrooniliselt kohe algusest peale, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. seega on assotsieerimisleping äh, vastu võetud neljakümne nelja poolthäälega, kolme vastuhäälega, erapooletuid ei olnud. õnnitlen kõiki osapooli ja ma loodan, et meie koostöö Moldova Vabariigiga saab olema viljakas. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja e, selle ja annan üle e, koosoleku juhatajale võimaluse seda päevakorrapunkti juhtida. niisiis, härra Plenkovitš. Eh? Cuéntame porque esto no va a ser. Se mueve. Vamos con el paragrahv uno. nii, ja jõuame päevakorrapunkti number üks juurde. kompromiss kaks disculpen, pero es mi primer voto y... palun vabandust, see on minu esimene hääletus, mida ma teen, seega me hakkame käega märku andma poolt, vastu. vastu võetud. kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa langevad ära. nüüd hääletame kolmekümne esimese muudatusettepaneku osas, kes on poolt? vastu võetud. kolmkümmend kolm, hääletame poolt, vastu, langeb ära. ja nüüd kolmekümne neljas muudatusettepanek, poolt, vastu ja nüüd äh, suuline muudatusettepanek, teine osa poolt, vastu võetud. teine osa poolt, vastu. tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmkümmend viis, äh, tagasi lükatud koosoleku juhataja kontrollib iseennast ja vahetab juhatuses arvamusi. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üheksa vastu kolmkümmend viis langeb ära. kompromiss kolm. hääletame, kes on poolt? heaks kiidetud vabandust, kompromiss kolm, hääletame, kes on poolt. vastu. erapooletuid. heaks kiidetud. kolmkümmend kuus langeb ära, kolmkümmend seitse ka, kolmkümmend kaheksa ka, kolmkümmend üheksa samuti, nelikümmend viis samuti. nüüd viis, äh, neli, äh, muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt? vastu. erapooletuid heaks kiidetud nüüd nelikümmend üks, hääletame, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu? langeb ära. nelikümmend kolm, hääletame, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud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 hääletame. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. nelikümmend kuus. esimene osa, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. teine osa, hääletame, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud lõige kaheksa on nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nelikümmend kaheksa hääletame, kes on poolt vastu. nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu. heaks kiidetud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. heaks kiidetud. viiskümmend üks nüüd, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. sumuulise muudatusettepanek üks, hääletame, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud lõige kümme, kompromiss neli, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. viiskümmend kolm, viiskümmend neli, viiskümmend viis, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse langevad ära ja nüüd siis viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, heaks kiidetud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli langevad ära, nüüd kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. kuuskümmend üheksa nüüd, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. seitsekümmend, esimene osa, kes on poolt? vastu, heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu seitsekümmend kaks on tagasi lükatud ja kolleeg Preda soovib, vabandust, Austrevitš soovib sõna. Chairman, indeed uh, <clears throat> I wish to support tõepoolest, esimees, ma toetan härra Preda ja proua Makovee muudatusettepanekut ja palun hääletada selle poolt. me leidsime kompromissi aitäh. Tres, eh, el relator quiere votar a favor. No. Ahora vamos a votar. 73, ¿no? Sí. Vale, pues votamos. It's amendment 73. Jutt käib muudatusettepanekust seitsekümmend kolm, kes on poolt? Pues la 73. 73. Hääletame siis, kes on poolt? Vastu. Kas läheme nimelise hääletuse juurde? Hääletame. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. jätkame. seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. seitsekümmend kuus langeb ära. nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend. hääletame, kes on poolt. kaheksakümmend. vastu kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. jätkame, muudatusettepanek kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu heaks kiidetud. kompromiss seitse, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. nüüd läheme muudatusettepaneku number üheksakümmend juurde. kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa, esimene osa. ahah, oleme seda juba hääletanud, siis teine osa, kes on poolt, vastu teine osa. kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa. kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. ei, tagasi lükatud. neli, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. viis, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. kuus, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud üheksa, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. kümme, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. üksteist, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. kolmteist kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. heaks kiidetud. neliteist, kes on poolt, vastu tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt? vastu? neliteist kontrollime elektrooniliselt. hääletus on nüüd lõppenud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nüüd lähme siis seitsmeteistkümne juurde. kes on poolt, vastu? heaks kiidetud. kuusteist hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. seitseteist, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. kompromiss üks, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. nüüd läheme edasi kuni numbrini kakskümmend kaks. hääletame, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu Läheme siis kahekümne nelja juurde, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. üks, kes on poolt, vastu? heaks kiidetud. kaks, kes on poolt, vastu? heaks kiidetud. kolm, kes on poolt, vastu? heaks kiidetud. nüüd Inta arvamus, lõige üks, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. Inta kaks langeb ära kompromiss kaheksa on heaks kiidetud, nüüd kolm, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. neli, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. viis, kes on poolt, vastu, langeb ära. kuus kontrollime viiendat äh, elektrooniliselt. viiendat jah. Ida viis. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. Inta kuus, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. Inta seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt seitsmendat. Inta seitse heaks kiidetud. kontrollime ka INTA kuut elektrooniliselt. kuus heaks kiidetud. Inta kaheksa, kes on poolt? vastu. heaks kiidetud. Inta üheksa, kes on poolt? vastu. heaks kiidetud. Inta kümme, kes on poolt? vastu. heaks kiidetud nüüd hääletame kogu teksti elektrooniliselt, palun. heaks kiidetud juhataja vabandab, ütleb, et äh, see oli tema esimene hääletus, kindlasti järgmine kord läheb pa paremini. Kelly ya ves. y no, no es papelista, yo no sabía. Tenía que hacerlo todo. Oye, muchas gracias.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 Vamos a empezar en un minuto. Tenemos a la señora ministra de Justicia de Georgia. Un min- jah, kohe me alustame. Gruusia Vabariigi justiitsminister on kohal on teil on jäänud oodata vaid üks minut, palun säilitage rahu, võtke istet vamos a tener un intercambio de puntos de vista con la señora Tea Sulukiani. meil on täna arvamuste vahetus eh, Gruusia Vabariigi justiitsministri Tea Sulukianiga. mul on väga hea meel proua Tsulukianit siin tervitada aasta tagasi ta osales juba arvamuste vahetuses meiega ja tutvustas meile Gruusia Vabariigi valitsuse programmi õigustöö vallas. see puudutas eeskätt äh, karistamatuse temaatikat. sellel aastal on vastu võetud, toimunud terve rida sündmusi, assotsieerimislepingu allkirjastasime juunis, selle on ka Gruusia parlament parafreerinud siis on äh, võetud ka viisa liberaliseerimise programm vastu ja programm, mis puudutab inimõiguste tagamist. Äh, me oleme koostanud äh, ka hinnangu selle kohta, kuidas Gruusias asjad on arenenud ja selles raportis on kirjas, et inimõiguste vallas on Gruusia teinud suuri edasamme. see meie ees on käinud esinemas ka endine Gruusia äh, president äh, Saakašvili ja teie, proua minister, teate äh, seda, et me küll teame, et praegu on Saakašvili vastu tõstatatud süüdistused, aga me oleme kindlad, et Gruusias äh, toimub kohtumõistmine tema üle kõikide reeglite järgi ja kõiki reegleid kinni pidades. ja nüüd ma tahaksin anda teile sõna, et te räägiksite meile Gruusia praeguses toimivast õigussüsteemis mm, um.. suur tänu, härra esimees. lugupeetud saadikud, minu jaoks on suur au et olen saanud selle võimaluse rääkida Euroopa Parlamendi väliskomisjoni eest täna. see on minu jaoks ka suurepärane võimalus, et äh, kirjeldada Gruusia olukorda, teha kokkuvõte sellest, kuidas me peame teha edusamme, et Euroopa nõuetele vast-, vastata. aasta tagasi juba olin teie ees, et selgitada, kuidas Gruusia kavatseb läbi viia reformi, mis äh, aitaks äh, edasi viia Euroopa integratsiooni ja neid reforme ei saaks ka ükski tulevane valitsus tagasi pöörata. ja toonane külaskäik oli minu jaoks niivõrd inspireeriv, eriti see, mida äh, ütles mulle härra Elmar Brokk, et tulin siia tagasi ja mul on väga hea meel täna teie ees olla. tõepoolest, kui rääkida reformidest ja sellest, kuidas ellu viia assotsieerumislepingut, siis äh, siin on tõesti vaja koostada tegevuskava, et äh, ka Euroopa äh, normid viia sisse Gruusia õigusruumi. see on mõlemapoolselt kasulik, ma selgitaksin, miks. assotsieerumisleping tähendab, et Euroopa regulatiiv raamistik laieneb ja seda ilma samas institutsiooniliste piiranguteta. meie institutsioonid muutuvad kaasa, kaasavamaks ja tõhu, tõhusamaks, demokraatia paraneb Gruusias ja Gruusiast saab stabiilsem riik. temast saab demokraatliku stabiilsuse ähm, märk Äh, selles piirkonnas, mis on väga problemaatiline hetkel, mõeldes ka Iraagile ja Süüriale. demokraatlik, demokraatia, stabiilsuse ja julgeoleku tugevdamine Gruusias on hetkel äärmiselt oluline. mõeldes ka rahvusvahelisele korrale ja julgeolekule. Euroopa projekt on tõeline edulugu ja Gruusia pakub võimaluse veel kord äh, üle vaadata see edulugu. me mõistame, et riigi euroopastumiseks ja selleks, et see ei oleks tagasipöörduv, peame me jätkama oma kohustuste täitmist, oma lubaduste täitmist, eriti äh, äh, riigi põhimõtete kooskõlastamine Euroopa omadega, mis puudutab head valitsemised, äh, tava, tavasid ja loomulikult ka seda, et, et kohturuumides äh, valitseks õiglane kohtupidamine. me oleme juba teinud väga olulisi samme edasi, mis on viinud äh, poliitiliste sidemeteni ja, ja majanduse integreerimiseni Euroopa riikidega. assotsieerimislepingu esialgse rakendamisega esimesest septembrist kaks tuhat neliteist on suured osad Euroopa Liidu poliitikatest ja regulatsioonidest juba saanud osaks meie õigusraamistikust ja poliitilisest äh, ruumist ja me viime läbi jätkame väga laiaulatuslike reformide läbiviimist. ma tahan öelda, et meie äh, poolt ei olnud äh, see lepingu ratifitseerimine äh, eesmärk, vaid see oli alles esimene samm, et tugevdada demokraatiat Gruusias. selle lepingu efektiivne ellurakendamine on äärmiselt oluline selles protsessis. meie oleme oma, omalt poolt loonud vajaliku institutsioonilise raamistiku. nimelt on valitsus äh, parandanud sisemisi koordineerimismehhanisme, samuti on koostatud äh, siseriiklik tegevuskava assotsieerimislepingu elluviimiseks ja kolmeaastane äh, tegevuskava. ma eriti rõhutaksin äh, Gruusia peaministri otsust isiklikult jälgida selle assotsieerimislepingu elluviimise protsessi me kavatseme oma lubadusi täita, aga me sõltume siin ka Euroopa Liidust ja selle liikmesriikidest, nad aitaksid äh, meid äh, nii majandusliku kui tehnilise abiga äh, diferentseerumise ja enam enama eest põhimõtte järgi ka viisa liberaliseerimise esimesed sammud äh, räägivad enda eest. eelmisel aastal lubasime, et me püüame rakendada tegevuskava võimalikult äh, aegsasti ja võin täna öelda julgelt, et Gruusia on äh, selle tegevuskava esimese etapi edukalt täitnud ja on juba alustanud teise etapi prioriteeti täitmist. me oleme seadnud võrdlusalused, mis või Riia kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohtumisel siis äh, me loome ka äh, vastavad võrdlusalused ja me loodame, et aidata igati kaasa selleks, et äh, viisa liberaliseerimine viidakse lõpule lähiajal. viisavaba režiim Euroopa Liiduga on väga oluline poliitilises mõttes ja te olete sellest teadlikud see võib muuta Gruusia kodakondsuse äh, atraktiivsemaks ka okupeeritud territooriumitel elanikele meie jaoks on oluline see, et meie jagatud ühised väärtused äh, nagu demokraatia, hea valitsemistava, läbipaistvus ja inimõigused on äärmiselt olulised, et see protsess jätkuks. nii et tahaksin puudutada ka edusamme, mida Gruusia on teinud selles vallas. kõigepealt äh, valimised. põhilised äh, edusammud kolmel viimasel äh, valimistel, parlamendivalimised kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist presidendivalimised ja kohalike omavalitsuste valimised kahe tuhande neljateistkümnendal aastal meil õnnestus saavutada see, et riigi, riigi äh, valitsev poliitiline partei ei ole enam omavahel äh, seotud. Äh, tänu ka valim-, tänu missioonile, mida ma ka juhtisin su, suutsime saavutada selle, et erakondade juhid ei suuda enam mõjutada valimis- poliitiliselt mõjutada valimisprotsessi. me oleme teinud edusamme ja me oleme väga uhked, et äh, vabad äh, valimised on, on saanud tavaks Gruusias kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimiste hinnang on samuti valminud ja see on äh, äärmiselt positiivne nüüd justiitssektori eh, reformid. meie püüdluste raames luua demokraatlik eh, Gruusia jätkuvad ka õigussektori reformid, need on äärmiselt prioriteetsed meie valitsusele ja Gruusia justiitsministeerium. me viime juba läbi kolmandat reformide lainet, eh, mis siis jõustab ka tavalisi kohtunikke ja annab neile rohkem volitusi. ma selgitasin seda juba ka eelmisel aastal, et esimene reformide laen puudutas depolitiseerimist, poliitikud ja muud väljaspool seisjad ei saaksid äh, mõjutada õigussüsteemi, et õigussüsteem oleks välise surve vaba. teine laine oli õiglase ja sõltumatu ähm, kohtunike ametisse nimetamise süsteemi juurutamine ja kolmas on siis ähm, kohtunike sõltumatuse tagamine, nende jõustamine õigussüsteemi sees. ka äh, selle, nende reformide kohta läbiviidud hinnang on väga positiivne ja nüüd peame need soovitused, äh, mis on meile antud, äh, ellu rakendada ja läbi viia ka kolmas reformide laine. juurdepääs justiitssüsteemil oli samuti üks meie prioriteete. detsembris, detsembris kaks tuhat kolmteist vastu võetud ähm, seadused siis ka tagavad ähm, selle vanglaministeeriumi ja äh, korrektsiooniministeerium on nüüd lahutatud ja tegemist on äh, sõltumatute äh, osakondadega. prokuratuuri sõltumatust on parandatud ja selle erapooletus ja vabadus äh, poliitikast on parandatud. mais kaks tuhat kolmteist viidi läbi reform ja prokurat-, prokuratuuri need osad, mis olid seni Justiitsministeeriumiga seotud, on nüüd sõltumatud. see tähendab, et täna ja nüüd juba poolteist, pooleteise aasta jooksul on justiitsminister, ehm, see tähendab mina ise, võimetu sekkuma äh, kriminaalõig-, õiguslikesse asjadesse, äh, kriminaalasjadesse ma saan ainult anda välja üldiseid suuniseid äh, prokuratuurile millele rohkem keskenduda, e, e, seda eriti siis inimõiguste vallas. Gruusias on olnud suuri probleeme kohtus, mille, Äh, meie kriminaalkoodeks ja menetlusõigus ei taganud piisavat äh, kohtupidamise kvaliteeti. juunis kaks, kaks tuhat neliteist äh, siis võeti vastu reform, mis, mis tagab süüd, süüdistatava ja süüdistaja ähm, ühesugused vahendid ja võib-olla teate, et Gruusia on selline ähm, õigussüsteem, kus äh, prokurör on, kus, kus prokuröril oli varem suurem äh, võim kohtuasjas, nüüd on kõik osapooled võrdsed ja neil on võrdne võim kohtuasjas me jätkame neid reforme meile sõbralike riikide abil ja eelmise valitsuse ajal juba samuti viidi läbi reforme Gruusia õigussüsteemis, meil ei olnud meil ei olnud teatud kohtu vandekohtusüsteemiga meil ei, äh, ei ole seni olnud palju kogemusi, välja arvatud väga lühikese ajaperioodi jooksul, äh, aga nüüd oleme siis viinud läbi reformi, meil on ka rohkem kogemusi selles vallas. ja me oleme teinud suuri samme et äh, seda mehhanismi parandada ja ähm, siis kokkulepete sõlmimise süsteemi parandada kohtu äh, protsessieelsete kokkulepete süsteemi. Äh, prokuratuur on nüüd ka kohustatud pidama protokolli kokkulepete sõlmimise protsessist, et kogu see süsteem oleks läbipaistvus. nüüd ohvrite äh, õigused kriminaalasjades. see on olnud ka meie jaoks väga prioriteetne. et Euroopa ja kaasaegsed ohvrite õiguste kaitsmise standardid ja rahvusvahelised parimad tavad saaksid juurutatud meie seaduses äh, juulis kaks tuhat neliteist ähm, vastu võetud äh, seadused on siis, äh, põhinevad Euroopa Liidu ohvrite kaitse standarditel ja muidugi ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikal. me jätkame oma võitlust korruptsiooni vastu, te teate, et Gruusia äh, osaleb kahe tuhande üheteistkümnendast aastast avatud valitsuse programmis äh, mille, me oleme kohustunud äh, tagama kõrged äh, läbipaistva valitsemise standardid ja kahekümne neljateistkümnendal aastal äh, valiti me Gruusiaga koordineerimiskomiteesse on loodud äh, uus äh, riikidevahelise koordineerimise äh, mehhanism, mis kaasab ka vabaühendusi ja see on väga oluline, et see on see raamistik, mille sees me praegu tegutseme ja koostame informatsioonivabaduse seadust, mis siis kuigi meil juba praegu kehtib seadus, mis äh, kohustab äh, riigiasutusi informatsiooni andma, aga me peame muutma nad veelgi läbipaistvamaks ja sellepärast äh, siis oleme mm, töötamas selle nimel, et vastav seadus vastaks rahvusvahelistele standarditele. samuti vilepuhujate kaitse, see on äärmiselt oluline teema me püüame ka vilepuhujate kaitse viia vastavusse rahvusvaheliste standarditesse. ka vabaühendusi on kaasatud selle seaduse reformimise protsessi ja rahvusvahelisi eh, dokumente on ka loomulikult selle seaduse uuendamisel äh, kaasatud. nüüd inimõigused, Gruusia rahvus äh,, Gruusia siseriiklik inimõiguste kaitsmise strateegia ja tegevuskava äh, on siis loodud. meil oli seitsmeaastane äh, inimõiguste strateegia ja see kaasab äh, nii riigiasutusi kui ka rahvusvahelisi organisatsioone ja vabaühendusi äh, ja seda strateegiat äh, on ka ähm, muudetud, äh, kaasates siis äh, riiklikku kaitsjat äh,, inimõiguste äh, instituudi ja loomulikult ka Euroopa Liidu esindaja Toomas Hammarbergi soovitusi on arvesse võetud. see on üks võib-olla kõige valulisemaid ähm, reforme mais kaks tuhat neliteist võeti seadus vastu, mis siis tagab kaitse diskrimineerimise vastu eh, erinevate tunnuste alusel nagu sugu, rahvus, eh, seksuaalne sättumus ja nii edasi ja nii edasi ja seda nii erasektoris kui eh, avalikus sektoris. igasugune diskrimineerimine selle seaduse all on keelatud. ja lõpetuseks veel äh, veidi statistikat kaebustest Euroopa Inimõiguste Kohtule, äh, mis on esitatud viimase viie aasta jooksul eraisikute poolt ja ähm, institutsioonide poolt. see lihtsalt näitab, kuivõrd on suurenenud usaldus Euroopa õigussüsteemi. meil oli umbes sama palju kaebusi, kakssada kahe tuhande kümnenda aasta esimeses pooles, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ja möödunud aastal oli ainult seitsekümmend üheksa kaebust. ja käesoleva aasta esimesel poolel ainult viiskümmend kaebust. Need on siis isikud, kes pöörduvad Strasbourgi inimõiguste kohtusse, sest nad leiavad, et nende õigused ei ole kaitstud riigi äh, siis kohtutega nii et need arvud ka näitavad, et demokraatia ja õigusriigi põhimõtted on äh, heas äh, vormis Gruusias, me teeme edusamme, äh, on veel muidugi mm, võimalik palju edusamme teha. ma luban veel kord, et võtan arvesse ja viin ellu teie soovitusi ja nõuandeid, et tugevdada Gruusia demokraatiat ja muidugi suurima heameelega vastan ka teie küsimustele, aitäh! Muchas gracias, señora ministra. Ahora vamos a tener un pequeño debate con usted. Voy a empezar dando la palabra al ponente, al señor. suur aitäh, proua minister, nüüd ma annaksin sõna raportöörile. Senema ministris Kunze. aitäh, lugupeetud minister. minu jaoks on suur au tervitada teid siin Euroopa Parlamendis koos äh, väliskomisjoni kolleegidega ja praegu on mul tõesti hea meel, et minu head sõbrad siin parlamendis külas on, kohtusin proua ministriga Gruusias septembri alguses, kui olime Gruusias missioonil, ise olin seal raportöör. ja soovisime missiooni käigus selgitada välja, mis tegelikult Gruusias toimub kõigepealt tahaksin öelda, et Gruusia on asunud teele, mida, mille võttis jalge alla Läti, minu koduriik, kui sõlmisime assotsiatsioonilepingu ning liitusime Euroopa Liiduga kahe tuhande neljandal aastal. Gruusia teeb kõik, mis ta suudab ja liigub tõesti väga kiiresti edasi. seda oma õigussüsteemi vallas. ja seda hoolimata erinevatest poliitilistest arvamustest Gruusias. rahvusvahelised vaatlejad on täheldanud edusamme õigussüsteemi vallas Gruusias. olen muidugi kuulnud ka valikulisest õigusmõistmisest Gruusias kuid samas ei saa salata, et on tehtud suuri edusamme Gruusias. kallid kolleegid, Gruusia ei ole riik, mis oleks järsku ühel päeval alustanud Euroopa integratsiooniprotsessi. ei, Gruusia on riik, kus alles kuus aastat tagasi oli sõda Gruusia territoorium on endiselt jagatud ja mina raportöörina ja sotsiaaldemokraatide esindajana ei saa varjata, et territoriaalse ühtsuse küsimus on võtmeküsimuseks ja selles vallas kavatseme anda toetust Gruusiale. kui me räägime õigussüsteemist, siis peame samuti Gruusiat abistama mitte ainult ilusate sõnade näol või Gruusiale näpuga näidates, ei, kõik, mida proua minister siin ütles, on tõesti terve rühma inimeste põhjaliku töö tulemus. kohtud Gruusias on sõltumatud, nii palju kui see on võimalik riigis, kus on õigusriigi põhimõtted. sotsioloogilised andmed näitavad, et hoolimata arvamuste lahknevusest grusiinid usaldavad õigussüsteemi ja et see usaldus ainult kasvab me võime seega Gruusi, Gruusiat õnnitleda nende edusammude eest. loomulikult härra Toomas Hammerbergi raport ka seda tuleb tunnustada. ma usun, et tema raport on Gruusiale suureks abiks olnud. tahaksin lõpetuseks ka rääkida, mida ma ise nägin Tbilisis kus kohtusin poliitikutega erinevatest erakondadest, ka endise president Saakašvili ähm, partei esindajatega ja kui ma ütlesin neile, et te väidate, et praegune süsteem on ekslik ja te olete selle vastu poliitikutena, kuid samas ei vastanud Saakašvili nõudele avaldada infot ja tunnistada kohtus. keegi minu küsimusele ka ei vastanud ja see näitab juba väga palju. aga veel kord tänu teile, proua minister, et te siia parlamenti tulite. aitäh ja nüüd härra Plenkovitš, palun Uh, aitäh. härra juhataja, aitäh, proua Tsulukjani, et selgitasite, kuidas äh, Gruusia on teinud edusamme õigussüsteemi vallas ja Euroopa suunas liikumise teel. meil on väga hea meel selle üle, et ähm, assotsiatsioonilepe ja põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduslepe sõlmitakse ja meil on väga hea meel, et jätkatakse demokraatlike reformide konsolideerimise ning üleüldiste edusammudega Euroopa Liidu poole liikumises. mul on väga hea meel, et kahe tuhande kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal aastal toimus rahumeelne võimu üleandmine. kuivõrd te ise olete töö töötanud äh, Strasbourgi inimõiguste kohtus, siis ma tahaksin kuulata teie arvamust parlamentaarse, äh, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee otsuse kohta, mis puudutas äh, Gruusia institutsiooni demokraatlikku toimimist ja hoolimata edu tunnustamisest öeldi, et endine valitsus ja kõrged et ametnikud varjutavad õigussüsteemi toimimist ja see on küsimus, mida esitati varem ka valikulise ja poliitiliselt mõjustatud õigusmõistmise kohta, mitte ainult äh, Saakašviliga seotud kohtuasjades, vaid ka teiste poliitiliste liidrite osas. Te mõistate, et pro-, reformiprotsessi puhul on oluline tagada, et reformid, mida läbi viiakse, viitan siin härra Hammerbergi ähm, raportile, et poliitiline protsess on muutuv, kus äh, tänane enamus võib olla homme opositsioonis ja igasuguses üleminekuriigis on poliitilise kultuuri ülesehitamine pikaajaline ja raske protsess. seega ma tahaksin paluda teie kommentaari õigussüsteemi kohta sellest aspektist lähtuvalt, aitäh. aitäh nüüd kolleeg Jurek. aitäh, proua minister kõigepealt tahaksin ma väljendada oma tunnustust tehtud töö eest, sest viimase kahekümne viie aasta jooksul on Gruusia oma riigi üles ehitanud. paljud nendest meie seas teavad täpselt, kui keeruline on üht riiki üles ehitada Gruusial on täiendavalt probleem ka veel selles, et ta polnud eelnevalt riik, tegemist oli ainult Nõukogude Liidu vabariigiga. riigi edukas ülesehitamine, demokraatia rajamine eeldab öö, äh, vähemalt äh, tea-, vähim-, väik-, väik-, vähimatki tsensust, konsensust siseriiklikust, siseriiklikul tasandil sammud, mis astuti eel, eelmiste valitsuste äh, ministrite ja riigijuhtide vastu. on sammud, äh, mis näitavad äh, tegelikult seda, kui kaugel on demokraatia arenenud ja öö, kuidas võimu üleminek toimub kui me räägime täna siin Gruusias, siis asi pole mitte ainult Gruusia ja läänemaailma suhetest ja täna me loomulikult räägime eeskätt Gruusia suhetest Euroopa Liiduga, kuid äh, ka Gruusia äh, vajab äh, võimalikult laia ühiskondlikku konsensust selleks, et eelnimetatud poliitilised sündmused ja võimuvahetuse käigus aset leidnu, see kõik kahjustab ju tegelikult Gruusia ühiskonda. suur aitäh! härra Andreevitšus, palun, aitäh! mina tänan teid, peaminister, et te tulite siia väliskomisjoni meile aru andma eh, Gruusia edusammudest õigussüsteemi vallas ja õigusriigi vallas. väga oluline on siin kohata inimesi eh, selleks, et pidada avameelset arutelu. minu küsimus puudutab reformide ellurakendamist, mille eest te vastutama olete. kui ma loen hinnanguid kohtunike ja justiitssüsteemi reformi sõltumatuse kohta, siis tekib mul küsimus, kuidas kohtunike ja juristide uus põlvkond, mis on oluline element muudatustes Gruusias Äh, on äh, seotud uue õigussüsteemiga. Need kohtunikud, kes on õppinud Lääne ülikoolides ja tulevad Gruusiasse tagasi selleks, et oma riiki teenida, kas selliseid inimesi on piisavalt? reformid on seotud ellurakendamisega, ellurakendamine on seotud eelarvega. mida teie soovitaksite eelarve vallas, kui asi puudutab õigus, süsteemi ja õigusriigi reforme, pidades meeles, et osa eelarve rahastusest tuleb Euroopa abist. kas sellest abist piisab, kas te arvate, et seda abi peaks jätkama ja kas see täidab Gruusia vajadusi? Muchas gracias. Vamos con la señora Agrigule. aitäh. järgmine kolleeg, palun. aitäh, proua Agrigule, palun. proua minister, mul on väga hea meel tervitada teid siin Euroopa Parlamendis. mina olen Läti parlamendisaadik ja ma mõistan väga hästi, mida te kogema peate. pikka aega oleme elanud ühises riigis ja nüüd on Läti osaks Euroopa Liidust, Gruusia vaatab Euroopa Liidu poole ja minu meelest peaks Euroopa Parlament andma võimalikult suurt toetust läbi konsultatsioonide, nõuannete, ressursside, kuid samas peaksime mõistma, et Nõukogude Liidus olid meie riiklikud süsteemid väga kaugel demokraatiast, seega me ei saa paluda Gruusial olla samal äh, demokraatia tasemel, kus vanad demokraatlikud riigid, tegemist on pika ja keerulise protsessiga. me jälgisime Lätis suure huviga parlamendivalimisi Gruusias paar aastat tagasi ja me nägime, et tegemist oli väga demokraatlike, hästi organiseeritud valimistega. seega oleme kindlad, et te suudate reforme ellu rakendada, liigute õiges suunas. ja meie ülesandeks on pakkuda teile abi seal, kus seda vaja on. aitäh veel kord, et te siia tulite meiega rääkima. ja meie omalt poolt arvame, et eh, näete siin ainult eh, sõpru ja toetajaid. härra Messerich, palun. aitäh eh, proua minister, et te meie komisjoni tulite ja nagu teisedki kolleegid ütlesid, olen mina samuti pärit äh, Ida-Euroopast, Ungarist, kus me mõistame majanduse ja sotsiaalse ülemineku probleeme. üheaegne üleminek ei ole kerge, eriti just piirkonnas, kus on rohkem konflikte kui meie enda koduriikides meil on väga hea meel Gruusia liikumise üle Euroopa ja euroopalike väärtuste suunas. püüame neid edendada ka oma koduriikides ja isegi meil on mõnikord selleteemalisi probleeme. minu äh, küsimus äh, puudutab äh, poliitilist edukat üleminekut. tegemist on äh, täiesti enneolematult eduka üleminekuga selles piirkonnas. Äh, presidentaalne, parlamentaarne ja põhiseaduslik üleminek on väga keeruline igal juhul. seega tahaksime teid selle puhul õnnitleda, kuid tahaksin viidata aspektile, mis on keeruline kõikide üleminekuriikide jaoks. me saame aru, et teil on korruptsiooni ennetamise ja korruptsiooni vähendamise vallas probleeme. loomulikult on see probleemiks kõikjal Ida-Euroopas, kuid me tahaksime siiski teada, kas teil on mingisuguseid kavasid, kuidas kõrgetasemelise korruptsiooni vastu paremini võidelda. meie ühiskonna äh, vaatepunktist lähtuvalt on parlamentaarse demokraatia takistuseks peamiselt just kõrgetasemeline korruptsioon, mitte üldine korruptsioon. nii et kas teil on olemas vastav kava, kuidas võidelda kõrgetasemelise korruptsiooni vastu oma koduriigis? ja nüüd on minu kord rääkida, tahtsin teie käest küsida, proua minister meie jaoks on Gruusia väga tähtis piirkond naabrusprogrammiga hõlmatud piirkond, see puudutab ka Euroopa Liidu energeetikapoliitikat ja ka väga oluline, eh, kui me räägime Kaspia merest. mind loomulikult huvitab ka see, mis toimub eh, Gruusia naabruskonnas. Gruusia on suutnud säilitada külma närvi väga keerulises olukorras ja viinud läbi õigussüsteemi reformi väga keerulistes tingimustes mida äh, te teete Gruusias selles, et jätkuvalt säilitada sisepoliitilist tasakaalu ja nüüd kolleeg Piiri, palun. Uh, aitäh, proua minister, et te tulite väliskomisjoni. tahtsin välja tuua ühte asja, mida te ütlesite. ma arvan, et Gruusia on jõudnud olulise teetähiseni, äh, kui võimvahetus demokraatlikult. tegemist on olulise muudatusega, mida Gruusia elanikud alati meeles peavad ja mida ei saa kunagi kustutada. eelnevad valitsused on teinud palju reforme ära, kuid mitte teie vastutusalal õigussüsteemi osas jättis viimane valitsus palju asju tegemata. nii et teil on palju tööd veel vaja ära teha. tahaksin teie käest kuulda, kuidas teie arvate, et neid reforme oleks võimalik läbi viia kestlikult, see tähendab mitte ainult lihtsa häälteenamuse teel parlamendi parlamendis, vaid kaasates kogu kodanikuühiskonda ja kaasates ka opositsioonis olevaid demokraatlikke jõude. see oli minu küsimus no,. Eh, aitäh, proua minister, nüüd on teie kord küsimustele vastata. ma kahjuks olen sunnitud eh, piirama teie vastust aega kümne minutiga. For... aitäh Äh, vastan prantsuse keeles, kui inglise keeles vastata ei suuda. kõigepealt äh, selektiivne õigusmõistmine. Te kuulete sellest äh, kõikjal Gruusias, USA-s, Brüsselis. seda korratakse Gruusia puhul ikka ja jälle üle minu jaoks on sellel eriline tähendus, see tähendab, et meid jälgitakse tähelepanelikult ja Gruusia sõbrad jälgivad hoolikalt, kuidas olukord saaks areneda Gruusias. tegemist on meie sõpradega, Gruusia kodanikega, inimestega, kes hoolivad reformidest, mida minu ministeerium juba kaks aastat püüab läbi viia. kuid uus areng on selles, et Gruusia sõbrad on nüüd mõistnud, et kriminaalkohtu asjade taga, mis on seotud kõrgete ametnikega, kaasa arvatud äh, Gruusia endise presidendiga, on faktid ju enne olid teatud kõhklused nendes kohtuasjades, kuid nüüd ei saa keegi enam öelda, et nendes kohtuasjades ei oleks fakte, faktid on selged ja need on väga murettekitavad. võtame näiteks endise Gruusia presidendi. kirjeldan lühidalt tema süüdistusi endine president Saakašvili, teda süüdistatakse sõltumatu televisiooni mahasurumises kahe tuhande seitsmenda aasta sündmustega ja härra Kelašvili parlamendisaadiku peksmisega Need on kõige muret tekitavamad süüdistused, mis on esitatud endisele Gruusia presidendile. ta ise ütles kaks päeva taga Facebookis, mida ta tihtipeale kasutab, et tema ja tema valitsus ei suutnud tagada õigussüsteemi sõltumatust Gruusias. see ülestunnistus on minu jaoks suureks kergenduseks. miks? sellepärast, et Gruusia kodanikel on vaja tunnustust. Gruusia inimestel on vaja kuulda endistelt kõrgetelt ametnikelt, et tõepoolest nad tegid vigu. ma arvan, et sellised tunnistused ja ka vabanduste palumised äh, ohvritelt aitab lepitada ühiskonnarühmi ühelt poolt ohvreid, neid on umbes kakskümmend tuhat, kes on esitanud äh, prokuratuurile kaebuse äh, väärkohtlemise tõttu äh, vanglates ebaõiglaste kohtumõistmiste tõttu, poliitiliste kohtumõistmiste tõttu piinamiste tõttu, selliseid ohvreid on. keegi siin mainis minu tausta, tõepoolest äh, mul on äh, Prantsusmaal saadud haridust, töötasin Euroopa Inimõiguste Kohtus ja ma tean, et õigusmõistmine puudutab õigusi ja ka ähm, ohvrite õigusi. keegi ei, ei saa salata, et nende äh, kriminaalkohtu juurdluste puhul on tegemist selgete faktidega. mina ja minu kolleegid oleme teinud kõike, et õigussüsteemi reformida, nii et iga süüalune, kaasa arvatud ka härra Saakašvili, saaksid õiglase kohtuprotsessi. kuid me ei saa inimestele öelda, et unustage lihtsalt, mis toimus. mina justiitsministrina ei saa oma inimestele seda öelda. ohvritel on õigus teada tõde. Need emad, kelle pojad hukkusid eelneva valitsuse all ja kelle puhul ei ole algatatud juurdlust, nendel emadel on õigus teada tõde, kaasa arvatud ka sellel puhul, kui äh, siseminister korraldas tapmise selleks, et näidata, et äh, valitsus võitleb äh, kuritegevuse vastu. ma mõistan neid küsimusi ja ka soovitusi see kõik on seotud erinevate vaatepunktidega. ma püüan omalt poolt tugevdada kohtunike tegemist on sõltumatu õigussüsteemi osaga, nad ei sõltu kellestki, ka mitte justiitsministeeriumist ja me viime läbi reforme nii, et igal süüalusel on õigus advokaadile, e, sõltumatusele prokuröri suhtes ja nii edasi. muidugi on reformid veel puudulikud, kui tulen selle juurde tagasi. reformid olid edukad sel määral, et Äh, ka kõrgetasemeliste kohtuprotsesside puhul on kohtunikul võimalus nüüd kahelda, see on vähemalt minu jaoks täiesti revolutsiooniline samm. varem ei olnud kohtunikel võimalus mingisuguseid kõhklusi väljendada, kui tegemist oli väga tundlike kohtuprotsessidega. nüüd on sellised kõhklused lubatud ja see äh, on toeks ka süüalustele tänu nendele reformidele, mis me oleme läbi viinud. nii et sellise süsteemi loomise läbi, mille järgi kõik süüalused, kaasa arvatud ka Gruusia endine president, saavad õiglase kohtuprotsessi osaliseks. see on minu meelest ainus meetod, kuidas ma saan teile, lugupeetud parlamendisaadikud, näidata, et õigussüsteemi Gruusias saab usaldada ja et Gruusia kohtunikke saab usaldada muidugi küsiti ka mm, Euroopa Nõukogu resolutsiooni kohta. jah, ka mina olen seal töötanud kümme aastat ja ma oleks võinud seal kuni kuuekümne viienda eluaastani töötada, kuid kahe tuhande kümnendal aastal otsustasin ühineda taas Gruusias liberaalse erakonnaga selleks, et tollase valitsuse vastu võidelda. miks? sellepärast, et toimusid massilised inimõiguste rikkumised. see resolutsioon näitab mulle ühte asja, et Gruusia opositsioon tegi omalt poolt kõik, et õõnestada usaldust, mis äh, valitses raportööride vastu ja nad olid kahjuks edukad. Gruusia opositsioon tegi suurt tööd selleks, et oma raportööride usaldusväärsust õõnestada. minu jaoks see ei ole hea uudis, sellepärast et äh, mind väga huvitab, kuidas äh, inimõiguste kohust nähakse Gruusias. Euroopa, kui Euroopa süüdistas äh, Gruusiat milleski, siis neid kutsuti Vene agentideks. see oli nii ka härra Hammarbergiga, kui ta süüdistas Gruusia valitsust inimõiguste rikkumises, siis eelmine valitsus ütles, et ta on Venemaa agent. igaüks, kes süüdistas eelnevat valitsust, oli Venemaa spioon. nüüd on olukord teistsugune, igasugune kriitikanool või soovitus on meie jaoks väga hinnaline ja me soovime neid hoolega kuulata. tegemist on täiesti uue valitsusstiiliga. kui asi puudutab varade ähm, konfiskeerimist, aga siis vastan teile, lugupeetud härra, et te olete eksiteel. info, mida te olete saanud, on ekslik. mingisugust varade konfiskeerimist ei ole olnud mingisugust vastavat otsust ei ole vastu võetud, kuid on olemas otsus augustist kaks tuhat neliteist õigussüsteemi otsusega on tegu ja ma ei hakkaks seda kritiseerima, mille järgi üks Gruusia kohtunik otsustas külmutada terve hulga varasid. iga jurist kes siin on, on nõus minuga, et konfiskeerimine ei ole varade külmutamine. külmutamine tähendab seda, et Saakašvili perekond ei saa müüa oma varasid. mul on siin äh, nende varade nimekiri ja ma võin äh, teile selle edasi saata, kui see teile huvi pakub. tegemist on varadega, mida äh, Saakašvili on kogunud kahe tuhande üheksandast aastast peale. miks? sellepärast, et äh, kriminaalsüüdistused puudutavad fakte, mis on seotud aastate kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kaksteist. kõik need varad, mis ta omandas enne kahe tuhande üheksandat aastat, jäid puutumata sanktsioonidest. nii et kui te sõnu valite, siis olge ettevaatlikumad, sest õiguslikust aspektist on konfiskeerimine täiesti teistsuguse tähendusega. ja see info, mida te saite, on täiesti eksitav. minu suursaadik palub mul lõpetada, nüüd räägin edasi prantsuse keeles rääkisin eksitavast infost, mida te mõnikord siin Brüsselis võite saada endiselt valitsuselt. muidugi tuleb eh, igast allikast infot hankida selleks, et eh, tagada, et otsused oleksid võimalikult hästi informeeritud, kuid samas tuleb olla ettevaatlik infoallikate suhtes. meie Gruusia valitsuses oleme pisut murelikud selle suhtes, kuidas teieni eh, jõudvat infot ja selle saatmist organiseeritakse. ma olen USA-s rääkinud samuti Gruusia reformideks, selleks et käivitada erinevaid koostööprojekte õigusvallas ja USA-s nägin, et endine Gruusia valitsus, kes praegu on opositsioonis, püüab luua paralleelstruktuure riigistruktuuride kõrvale. Nad loovad paralleelsaatkondi, mida nad kutsuvad mõttekodadeks ja nad lähevad siis näitama, kuidas Gruusia on valel teel aga Gruusia on õigel teel. see, mida meil vaja on, teilt on jätkuv toetus ja jätkuv tähelepanu, mis te pöörate igale meie sammule, igale reformile ja ka soovitused. soovitused on väga teretulnud ja minu jaoks on need tõesti väga olulised. minu töös on näiteks härra Hammarbergi soovitused äh, ja erinevate volinike soovitused olnud väga hinnalised. Need on meile aidanud õigel teel jätkata. aitäh, et te mind kuulasite. kahjuks ei saanud anda teile kogu infot, mida ma oleksin soovinud teile anda, sest äh, see on väga lai teema, kuid ma loodan, et mul on võimalus teistel kordadel teistes formatsioonides anda teile infot reformide ja riigi ülesehitamise kohta. osalen selles ülesehitamises koos teiste valitsuse liikmetega. meil on ainus, meie ainus eesmärk on mitte jääda liiga kauaks võimule selleks, et mitte unustada, et demokraatia on võimalik ainult siis, kui toimub võimuvahetus, võib-olla kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tõuseb taas võimule praegune opositsioon. meil on vaja üles ehitada riik, kus on toimivad struktuurid ja institutsioonid. ma ei tahaks enam kunagi näha, et Gruusia sõltub üksikisikutest. tegemist ei ole sellisel juhul demokraatiaga. meie toetame institutsionaalselt äh, demokraatiat äh, Gruusias ja me loodame teie jätkuvale toetusele, aitäh! Muchas gracias, eh, señora ministra. Yo soy. suur aitäh, proua minister. kuulun nende hulka, kes on veendunud, et Äh, äh, naabritega äh, lahenevad ühel päeval ja loomulikult edenevad need ka Euroopa Liidu liikmesriikide. meie jaoks on oluline Gruusia suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus. tänan, et te meie hulka tulite. nüüd aga teeme koosolekus väikese vaheaja. le voy a dar la palabra ahora si quiere intervenir al señor Maminkins. annan sõna kolleeg Minkinsile. Paldies, godātais priekšsēdētāja kungs. aitäh, härra juhataja. head kolleegid. tutvustan teile Ehm, raporti eelnõud, mis puudutab Gruusia valmisolekut assotsieerimise lepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Gruusia vahel. mina olin kaheksandal, üheksandal septembril missioonil Gruusias, mul oli võimalus kohtuda praktiliselt kõigiga, kes kuuluvad valitsusse, opositsiooni, ka presidendi, peaministri, välisministriga äh, justiitsministriga, samuti vabaühenduste esindajatega, ähm, seksuaalvähemuste esindajatega, usuorganisatsioonidega, äh, õigeusu kirikuga. me teame, et kirikul on väga oluline roll mängida paljudes äh, protsessides sest, sest üheksakümmend viis protsenti Gruusia elanikust äh, usaldavad kirikut mul oli võimalus ka näha illegaalset piiri Lõuna-Osseedia ja Gruusia vahel. see piir on ehitatud ebaseaduslikult, seda ei ole võimalik füüsiliselt ületada. ja isegi pensionäridel ei ole võimalik oma pensioneid kätte saada. ma tahaksin rõhutada, et minu arvates on viisarežiimi äh, liberaliseerimine Gruusiaga abiks äh, vähemalt osaliselt ähm, selle või territoriaalse ühtsuse probleemi lahendamisel, sest need inimesed, kes praegu elavad Lõuna-Osseetias ähm, ja, ja Abhaasias, neil oleks võimalik taastada oma Gruusia kodakondsus ja taasintegreeruda ülejäänud riigi territooriumiga. suur tänu variraportööridele, kellega olen juba kohtunud, erinevate fraktsioonide raportöörid ja samuti tänu neile, kellega kohtun lähipäevadel ja ootan huviga ka teie märkusi, aitäh. senor Plenkovitš. kolleeg Plenkovitš, palun Thank you very much, Mr. suur tänu, härra juhataja. suur tänu raportöörile. ma hindan väga seda, et äh, olite valmis juba nüüd oma ametiaja alguses külastada, külastama äh, Gruusiat, et äh, vaadelda sealset olukorda ja seda ole, olete juba väljendanud äh, oma kõnes äh, asepresident Tajani juuresolekul. Mari raport äh, äh vabandust, et äh, justiitsminister Tsulukjani äh, siin viibimisel ma olen igal juhul arvamusel, et põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on väga kasulik Gruus-, Gruusiale ja võimaldab äh, äh, ellu viia, läheneda Euroopa standarditele, aitab riigi üleminekut ja seda ei tohiks varjutada need sündmused, mis praegu toimuvad Ukrainas, ka Moldova äh, olukorrast. me peaksime lähenema kõigile neile riikidele sarnasest perspektiivist ma tean, et minu riigis äh, ratifitseeritakse kõik äh, kolm assotsieerimislepingut üheaegselt, siis Moldova ja Gruusia ja Ukraina ja ka mina kindlasti püüan tagada seda, et see toimuks võimalikult äh, ladusalt ka poliitilises plaanis. nüüd, kui rääkida hinnangust Gruusiale, eriti võttes arvesse proua justiitsministri ülevaadet, mida just kuulsime, siis me peame realistlikult äh, hindama seda, mida kaasata oma raportisse. ka võttes arvesse resolutsiooni parlamenta-, Euroopa Nõukogu Parlamentaarselt Assambleelt, mis puudutab äh, siis neid äh, reforme Gruusia kohtusüsteemis, ma arvan, et me peaksime kindlasti jälgime seda, et valitsus ei saaks kasutada oma instrumente sellises ulatuses, et see äh, on kahjuks opositsioonile riigis ja demokraatlikule arengule. me peaksime äh, keskenduma teatud aspektidele, mis aitavad kohtusüsteemi tugevdada ja vältida poliitilist äh, siis hirmutamist, mõju avaldamist kohalikul tasandil, et kohtusüsteem Gruusias oleks tõeliselt sõltumatu. see on väga oluline aspekt, mitmed meist on seda ka välja toonud, me tahame anda Gruusiale Euroopa perspektiivi, aga me soovime, et demokraatia riigis oleks ka tõeliselt tugev ja see oleks meie eesmärk, aitäh. proua Grigule, palun aitäh, daamid ja härrad. olles raporti eelnõu läbi lugenud, pean ütlema, et meie meelest on tegemist väga hea tekstiga, see on väga objektiivne, hindab olukorda väga objektiivselt ja on hea meel ka näha, et raportöör on juba külastanud Gruusiat, on kohtunud väga paljude erinevate poliitikutega, muuhulgas nendega, kes hetkel on vang-, vangistuses. uue parlamendisaadikuna soovin härra Mamikinsile, et ta suudab lõpule viia selle äh, raporti ja mul on väga hea meel, et ka assotsieerimisleping Moldovaga äh, sai edukalt lõpule viidud härra Messarit. ka mina soovin tänada raportööri suure töö eest, mis ta on ära teinud äh, selle raportiga. Äh, see valmis ka väga kiiresti ja see on äh, veel lisaeelis selles komisjonis. meil on mõned muudatusettepanekud, suurem osa neist ei puuduta ei põhilisi aspekte selles raportis. ma tahaksin mainida kahte neist, me tahaksime rõhutada et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonnaga me taha- ja äh, Gruusia maailma, liikmelisusega maailma ähm, kaubandusorganisatsioonis peaksime me olema ettevaatlikud, et Gruusia kaubandussidemed selles piir, oma piirkonnas ja naabruskonnas ei halveneks, me peaksime toetama neid äh, sidemeid ja toetama Gruusiat. see on poliitiliselt oluline punkt me tunneme ka puudust äh, viitest Genfi läbirääkimistele varem või hiljem peaksid kõnelused Venemaaga mingitki vilja kandma ka rahvusvahelisel tasandil, mitte ainult diplomaatilisel tasandil. nii et seda peaks seal meie meelest mainima. lõpetuseks energiapoliitika investeeringud Gruusia lõunaosas, äh, eriti siis ähm, hüdroelektrijaamad. meie teada ei ole, ei järgita seal piisavalt kõrgeid nõudeid, mis vastaksid Euroopa Liidu nõuete tasa, tasemele ja me soovime, et siin oleks täielik vastavus Euroopa Liidu seadusandlusele. Need on siis need punktid, aga üldiselt me oleme väga rahul selle raportiga, suur tänu veel kord sellest meil on veel aega, kes sooviks sõna saada, palun. aga kui keegi sõna ei soovi, siis saab sõna äh, äh, raportöör. suur tänu, kolleegid, teie märkuste eest. võtan need arvesse, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nagu te näete, ka päevakorrast on kahekümne teine oktoober veel kord suur tänu kõigile, kes on sellest raportist huvitatud, kes seda lugesid, kes jagasid oma arvamust minuga, suur tänu. Pues vamos a, a detenernos dos, dos minutos para cambiar la presidencia y que pueda entrar el ministro de Asuntos Exteriores. Nüüd me teeme jälle väikse vaheaja. Äh, tänan teie toetuse eest, see oli minu esimene koosoleku juhatamine, tänan teid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 head kolleegid, mul on hea meel võtta üle tänase koosoleku eesistumine väliskomisjonis. ja tervitan südamlikult äh, Türgi Euroopa Liidu asjade ministrit Volkan Baskiri, kes äh, siis äh, esindab ka Türgi valitsust läbirääkimistel siin Brüsselis Euroopa Parlamendis. paljud saadikud tunnevad teda äh, kas tema varasemat äh, diplomaatilise karjäärist või siis ka Türgi parlamendi saadikuna, kus ta oli väliskomisjoni esimees. ta on ka Türgi äh, alaline esindaja Brüsselis ning äh, Türgi välisministeeriumi välisasjade sekretär. ta on siia saabunud pärast äh, ilmselt viim-, viimast äh, koosolekut praegu veel ametis oleva äh, Euroopa Liidu laienemise voliniku härra Fülega kaheksandal oktoobril siis avaldati raport laienemise kohta ja täna on ta siin, et rääkida reformidest Türgis ja ühinemisprotsessi edusammudest mm, protsess saab toimuda ainult äh, vastastikuse äh, lähenemise ja vastastikuse kasulikkuse alusel. kolmandal oktoobril kaks tuhat viis Luksemburgis avati see laienemisprotsess, me oleme näinud, et äh, kogu see protsess on palju keerulisem ja nõuab mõlemalt poolelt palju enamat, kui algselt oli arvatud ja see laienemisprotsess see tegelikult algas juba tuhande üheksasaja kuuekümne kolmandal aastal Ankara assotsieerumislepingust. meie arutelus loodetavasti kuuleme ka reformidest kohtusüsteemi ja põhiõiguste vallas ja eriti hea meel oleks meil, kui selgitaksite Euroopa, vabandust, Türgi välispoliitika lähendamist Euroopa Liidu välispoliitikale. muidugi teie naabruskond on väga keerukas. praktiliselt igal riigil on muidugi mõni raske naaber, aga teie naabrus on hetkel eriti äh, keerukas, nii et äh, kuuleksime hea meelega teie arvamust olukorra kohta Iraagis, Süürias, ka äh, ka teie arvamust võitluse kohta ISISega ja muidugi ka olukorra kohta Türgi äh, piiril, eriti seoses Kobanega. annan nüüd kõigepealt sõna härra ministrile, seejärel on võimalik sõna saada saadikutel. palun, härra minister lugupeetud äh, härra eesistuja, lugupeetud väliskomisjoni liikmed, minu jaoks on suur au täna siin teie ees olla näen siin mitmeid tuttavaid nägusid, aga ka uusi komisjoni liikmeid. ja mul on väga hea meel, et mulle on antud võimalus taas teie ees kõneleda tahaksin rääkida sellest, millised on Türgi mõtted või strateegiad seoses Euroopa Liiduga ja loodetavasti ei ole see ainult minu monoloog, vaid sellest saab vestlus teiega, ma väga hea meelega kuuleksin ka teie küsimusi ja püüan neile vastata nii hästi, kui suudan. kõigepealt on Türgis alanud uus ajajärk. Türgi president valiti esmakordselt rahva poolt, meil on ka uus peaminister, uus valitsus lisaks uuele presidendile ja võttes arvesse seda uut konteksti, võib öelda, et tegemist on uue Türgiga, kus on näha uusi arenguid, kohati on aga ka juba varasemad lähenemised leidnud kinnitust, eriti mis puudutab suhteid Euroopa Liiduga ja minu meelest äh, ka see on teatud sõnum, et mind kui inimest, äh, kes on juba viimased nelikümmend aastat äh, tegelenud just Euroopa Liidu küsimustega, nimetatud välis, vabandust, uueks ministriks. ka Euroopa Liidus on nüüd uued struktuurid, toimusid valimised, on, ametis on uus parlament, palju on uusi nägusid mitmed saadikud on küll jäänud äh, samaks, äh, aga parlamentil on ka palju olulisema roll otsuste langetamisel Euroopa Liidus. meil on uus komisjon, uus komisjoni president, äh, ka uus nõukogu eesistuja. nii et uus Euroopa jõgi on tekkinud korraga samas ajaperioodis ja loodetavasti saame me seda kasutada mõlema poole huvides. püüan selgida, mis on toimunud viimase umbes kuu aja jooksul. me oleme kõigepealt äh, koostanud uue Euroopa Liidu strateegia, olen sellega teile edastanud, ähm, paljud teist on seda ilmselt juba lugenud ja see loob aluse või visiooni, kuidas tegeleda meie ja Euroopa Liidu suhetega. ja see on meie põhiliseks platvormiks ning aitab meil edasi liikuda. esimene, ähm, selle, selles dokumendis on kolm sammast, esiteks poliitilised reformid, ja see on muidugi kõige prioriteetsem sammas Türgile. juba algusest peale, kui läbirääkimise alustasime. tollal öeldi, et Türgi ähm, täidab piisavalt neid tingimusi, nüüd peame ka täitma selle lünga piisava täitmise ja täieliku täitmise vahel. meil on ka reformi vaatlusgrupp, mis äh, koosneb neljast äh, ministrit, välisminister, äh, kohtuminister, Euroopa Liidu asjade minister, siseminister ja see rühm mitte ainult ei kohtu ja ei tee avaldusi, vaid see on ka juhtrühmaks poliitiliste reformide ettevalmistamisel ähm, ellurakendamisel, elluviimisel. et esmaspäeval tegin ettepaneku selle grupi nime muuta, see on juba kahe tuhande neljandast aastast olemas, et see ei oleks mitte reformide jälgimise rühm, vaid reformide tegevusrühm, see oleks selline sümboolne nimevahetus. teine sammas on siis ähm, Euroopa Liidu õigustiku ülevõtmine Türgi õigusesse. see on meie jaoks väga oluline meil on kaheosaline riiklik tegevuskava, mille iga peatüki all on kirjas, millised teisesed õigusaktid tuleb vastu võtta kahe tuhande viieteistkümnenda aasta keskpaigaks ja siis äh, ajavahemikus kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat üheksateist. esimene osa on valmis, ministrid, nõukogu on selle heaks kiitnud ja Euroopa Komisjoni laienemise osakonnale esitame selle täna ja annan sellest ka avalikult teada veel sel kuul pärast teie äh, soovitusi ja lisandusi. ja teine osa saab lõpule viidud novembri keskpaigaks ning äh, komisjonile edastame selle novembri lõpus. lisaks äh, on meie peaminister Türgi ministeeriumidele andnud juhised pidada nõu Euroopa Liidu asjade ministeeriumiga eelnõude koostamisel. me anname siis oma arvamuse, kas eelnõu vastab Euroopa õigustikule ja ka Euroopa Inimõiguste Kohtuotsustele. kolmas sammas on kommunikatsioonistrateegia. see on juba ette valmistatud ja selle on heaks kiitnud ministrite nõukogu. täna pressikonverentsil ka teatan sellest Türgi Euroopa Liidu strateegiast, siis sellel on erinevad osad viimaste aastate jooksul ehm, viimaste aastate jooksul on vahel ehm, äh, jäänud Türgist võib-olla vale pilt, me oleme üksteisest valesti aru saanud ja me püüame selle nüüd asendada õigema pildiga, et liikmesriigid näeksid Türgit õigemas valguses, püüame seda kuvandit parandada. samuti on Euroopa Liidu kuvand Türgis saanud kahjustada, mõned on arvamusel, et milleks meil Euroopa Liidu üldse vaja on, me oleme piisavalt rikkad, milleks oma väärtuslikke ressursse kulutada Äh, nii et äh, sellised müüdid on tekkinud, mis ei vasta sugugi tõele. nii et äh, strateegia on siis parandada Euroopa Liidu kuvandit Türgis ja Türgi kuvandit Euroopas. kuidas me seda kavatseme teha, me püüame kaasata kodanikuühiskonda, kaheksakümnendate alguses oli meil umbes kakskümmend vabaühendust Türgis, nüüd on me, neid üheksakümmend, üle üheksakümne tuhande ja üle kahekümne tuhande sihtasutuse. kodanikuühiskond on demokraatias äärmiselt oluline, ilma kodanikuühiskonnata ei saa ükski demokraatia olla tõeliselt äh, terve ja toimida korralikult, nii et mul on väga hea meel, et meil on niivõrd palju vabaühendusi. ja need on meie riigi oluliseks osaks ning äh, aitavad mõlemale poolele selgitada teise poole seisukohti ja aitavad kaasa poliitilises protsessis, mida mainisin siis teise samba tutvustamisel, nad on, muidugi osalevad ka poliitiliste otsuste langetamisel. teises sambas on väga olulised ka need kavad, see aitab ka läbipaistvust suurendada seaduste vastuvõtmisel ja samuti pehmendada nende vastuvõtmise mõju, kui räägime sellest, millised muutused toimuvad aevangus kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat üheksateist. ja muidugi, kui selles dokumendis ei ole kõike olulist kirjas, siis püüame vastata ka neile küsimustele, et miks äh, mõned aspektid ei ole kaasatud. ma arvan, et me peaksime püüdma ka veidi teist stiili kasutada. ma olen osalenud väga olulistel koosolekutel siin komisjonis ja parlamentaarses ühiskomisjonis. ma arvan, et me peame lähenema veidi teisiti. me peaksime äh, kuulama üksteist, ka kritiseerima üksteist, kuid see kriitika peab olema vastastikuse austuse atmosfääris, et luua selline õhkkond, kus me üksteist paremini mõistame. on toimunud ka selliseid kohtumisi, kus tulemus ei ole olnud kuigi positiivne, vaid pigem on see toon-, on need toonud kahju ja ma loodan, et see tulevikus see nii ei ole. ma annan endast parima, et äh, selline uus suhtlusviis äh, juurduks, et need koosolekud tõesti tooksid ka kasu, mitte kahju. ja lõpetaksingi selle mõttega, et avada arutelu ma näen siinkaud äh, raportööri. soovin talle palju edu tema töös. Äh, ka kohtun temaga tulevikus ja juba ootan väga meie koostööd. aitäh, minister. Äh, jäite ajakava piiresse selleks, et paremini korraldada oma arutelu, annan kõigepealt sõna Rahvapartei Türgi delegatsiooni esimehele ja asemehele ja siis Vari raportöörile proua Pirile. härra Van Orden just lahkus, aga siin on härra proua Sebaius, kes on samuti meie raportöör. kõigepealt palun härra Kefalojanis. Sorry. Sorry aitäh, tere tulemast. välisasjade komisjoni loodame me, et koostöö teiega kuulub, kujuneb väga soodsaks. Türgi on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis partner. ma usun et Euroopa Liit on ka kõige tähtsam partner Türgi jaoks. me ei ole läbirääkimistega Türgiga eriti edasi liikuda suutnud, kuid me loodame, et järgnevat ajaperioodil saame me koostöös Türgi parlamendiga edasi liikuda me loomulikult arvestame e, e, Euroopa Liidu põhimõtete ja Euroopa Liidu agiga. ma olen kindel, et Türgi on selle piirkonna stabiilsuse garanti, garandiks, kuid loomulikult on võimalik edendada heanaaberlikke suhteid kõikide piirkonna riikidega, sellepärast küsiksin teilt, härra minister. ka silmas pidades aktuaalset olukorda eh, teie piirkonna Läänemere regioonis või palun vabandust, Vahemere regioonis kuidas toimub ÜRO äh, mereõiguse konventsiooni elluviimine, kuidas äh, on olukord äh, erimajanduspiirkonnaga, eriti kui silmas pidada teie naaberriigi Küprost? aitäh, härra Kefalojanis, kes on delegatsiooni juht, nüüd härra Georgiou, palun. Kirje Burje lugupeetud härra minister. tere tulemast. minu nimi on äh, sa-, mina olen saadik Georgiev, mina olen Küproselt. ma tahaksin rõhutada, et olen väga mõõdukas äh, suhtumises sellesse, millised võiksid kujuneda Türgi ja Euroopa Liidu suhted. ma tahaksin teile aga kinnitada ja üle korrata seda, mida te olete öö, öelnud minevikus. nüüd räägiksin Küprose küsimusest lähemalt. Euroopa Liidus on liikmesriike, kes poevad Türk-, Küprose küsimuse taha selleks, et mitte võib-olla väga edukalt edendada läbirääkimisi eh, Türgi liitumisläbirääkimistega. tegelikkus on ju selline, et kui Türgi nüüd asja eh, Küprosega ei lahenda, siis ärgu saagu Türgist eh, mitte kunagi Euroopa Liidu liikmesriik. minu arvates tuleks selle teema kallal siiski tööd teha selleks, et üksteise seisukohti lähendada ja edasi minna Teil peaks loomulikult jõupingutusi tehes omama ka, olema ka partnerid, tõelised partnerid eh, liitumisläbirääkimiste käigus. muuhulgas võiksid nendeks partneriteks olla Küpros ja Kreeka. Eh, te peaksite võib-olla pöörama täiel määral näo partnerite suunas selleks, et eh, edasi minna, selleks, et koostööd edendada parlament ka euroopa komisjon töötab selle kallal te soovite avada uut läbirääkimiste peatükki kahetsusväärselt on olukord aga selline et lahendamata küprose küsimus on peamine tõkend läbirääkimiste teel see tegelikult ei tohiks nii olla küprose küsimusega tuleb tegeleda otse ja järjekindlalt iseäranis äh, kui silmas pidada teie riigi samme äh, Tü äh, küprose erimajandustsooni vetes tegutsemisega seoses ja tervikuna tahaksin küsida IS-i ja kurdide kohta. kas ka tulevikus jääb äh, Türgi äh, sellele seisukohale, et tulevikus äh, sellesse kriisi ta sekkuda ei kavatse. sest te samaaegselt soovite kas siis seda, et Assad kukutataks või te soovite oma seisukohta muuta, aitäh. aitäh, härra Hadži Georgiu. nüüd saab sõna proua raportöör Piiri ja variraportöör proua Sebalus pärast seda. aitäh, lugupeetud minister, aitäh selle informatiivse sissejuhatuse eest. selge on see, et teie ja teie meeskond olete pühendunud toetust liitumisprotsessile ja strateegia, mille te valmistasite ette oma ametisse asumisest peale, viitab sellele, et teie reformid viivad Euroopa agiile lähenemise suunas. see on väga positiivne lähenemine ja Türgi jätkab õigusriigi, demokratiseerimise ja põhiõiguste vallas tööd. me oleme teadlikud sellest, et ametlike läbirääkimiste puudumise tõttu kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda peatüki osas on olukord olukord murettekitav, me oleme eelmisel aastal vastu võetud äh, raportis seda meelde tuletanud, et äh, need äh, peatükid tuleb avada, me soovime arendada positiivset agendat hoolimata sellest blokaadist. kui nende peatükkide avamine oleks kõige tõhusam instrument tagamaks Euroopa põhiväärtustega Äh, kooskõlastamist, kuid siin on toodud olulisi küsimusi välja, näiteks ähm, õigusriigi küsimus ja demokraatia. mina oma raportis käsitlen kahte küsimust. kõigepealt võimude lahusus, kohtusüsteemi sõltumatus ja teiseks mitmekülgne meedia ja sõnavabadus. lugupeetud minister, ma tahaksin kuulda teie reaktsiooni kommentaaridele, mis me tegime mis tegiti Euroopa Komisjoni poolt avaldatud raportis eelmisel nädalal eriti just nende spetsiifilistes küsimustes. mul on väga hea meel, et te siin olete ja um, loodan, et edaspidi saab meie koostöö olema viljakas. aitäh, härra Seba, proua Sebalos, palun e. aitäh, räägin rootsi keeles. näen, kuidas kõik panevad kõrvaklapid pähe mina olen Rootsist ja olin väliskomisjonis äh, Rootsi parlamendis kaheksa aastat. Rootsi on võib-olla üks äh, kõige lähemaid liitlasi, kes toetab Türgi liitumist Euroopa Liiduga nii vasakult kui ka paremalt poolt toetatakse Türgi liitumist. ja me oleme rääkinud ka sellest, mida minister mainis, et me peame üksteist kuulama ja suutma üksteist ka kritiseerida, sest sõprade vahel tuleb rääkida nendest asjadest, mis on head ja võib-olla ka nendest asjadest, mis on vähem head. mina esindan siin Roheliste fraktsiooni ja meie jaoks on üks oluline küsimus praegu Kobani olukord. meie tahaksime rohkem teada selle kohta, kuidas Türgi näeb oma rolli Kobani olukorra lahendamises. saame lakkamatult viiteid kurdidelt ja ka teistelt, et Türgi takistab kurdide võitlust islamiriigi vastu. Türgi ei lihtsustavad seda protsessi. meie jaoks on oluline teha selles küsimuses koostööd selleks, et suruda islamiriik tagasi. tegemist ei ole mitte ainult Süüria vaenlasega, vaid meie kõigi vaenlasega, seda peaks meeles pidama. ja veel üks äh, murettekitav küsimus on äh, PKK ja Türgi vahelised läbirääkimised. me teame, et äh, seda on nüüd juba tükk aega läbi viidud ja me tahame äh, et see ei oleks ainult äh, poliitiline show, vaid et neid läbirääkimisi viidaks tõeliselt läbi ja mitte ainult selleks, et äh, meile siin Euroopas näidata, et mingisugused läbirääkimised toimuvad. Need peavad olema ka sisulised. me peame teadma, te peate teadma, et me oleme mures nende rünnakute pärast kurdide vastu veel üks küsimus, mis äh, on viimastel aastatel esile kerkinud, on pressi ja sõnavabadus. me oleme mures ka nende küsimuste pärast ja tahaksime rohkem teie käest selle kohta kuulda. aitäh. teen nüüd ettepaneku, et minister vastaks esimesele küsimuste voorule, siis saavad ülejäänud parlamendisaadikud äh, küsimusi esitada äh, proua Liomari, härra Pantseri, härra Tännok, proua Veržia, härra Epiteedus ja teised, kui keegi veel sõna soovib, siis э, palun öelge seda äh, ja annan kõigile minut äh, poolteist aega küsimuste esitamiseks. aitäh nende äh, Äh, sõnavõttude eest ähm, äh, raportööride äh,, Roheliste fraktsiooni esindaja, variraportööri sõnavõttude eest ähm,. härra Kefalojanis on äh, delegatsiooni esindaja, ähm, kohtume temaga ka hiljem ja ma kavatsen temaga rääkida sellest kuidas teha seda parlamentaarset ühiskomisjoni tõhusamaks ja kuidas sellelt platvormilt suhteid arendada ja mitte neid kahjustada, nii et ma räägin oma kolleegiga hiljem uutest meetoditest, kuidas eh, seda kõike võimalikuks teha. tahaksin, et härra Kefalojannis oleks vahekohtunikuks. mina olin välissuhete komisjoni esimees omal ajal ja ma tahan, et ta peegeldaks kõiki vaatenurki, mis komisjonis on. ma tean, et ta on selleks võimeline. ma tahaksin seada siin küsimused erinevatesse kategooriatesse ja vastata lihtsalt äh, selgitades, milline on meie seisukoht. Süüria, Iraagi küsimus meie lõunapiiril. see on Euroopale ja maailmale murettekitav ja ka Türgile. ja tegemist on väliskomisjoni prioriteetse küsimusega. ma olin Saksamaal äh, osalesin eh, seal komisjoni töös ja sa, samu küsimusi küsiti minult ka seal, mis on viimastel aegadel toimunud Iraagis ja Süürias, on esile tõstnud selle kummalise üksuse terroristliku rühmituse, mis teatud määral meid kõiki üllatas. Neil on uus mentaliteet, uus viis inimesi tappa ja nad on tunginud meie eludesse uue terroristliku organisatsioonina. see ei ole meie poolt äh, esile kutsunud väga tugevaid vastuseid kahjuks. islamiriik, nagu seda kutsutakse, mõned kutsuvad neid ISILiks, mis on väga ohtlik, sest L on seal Levant, mis tähistab palju laiemat piirkonda kui Süüria või äh, Iraak, see tähendab Süüriat, Jordaaniat, Küprost, Iisraeli, Palestiinat, seda me nimetame idaks, nii et ISILiks nimetamine annab neile tahtmatult võimu palju laiema piirkonna üle ja teeb ka meie probleemi veelgi laiemaks, nii et ma arvan, et nad ise on selle probleemi lahendanud, kutsudes ennast äh, lihtsalt islamiriigiks. teiseks, see rühmitus on ebakonventsionaalne ja väga raske on nende vastu võidelda konventsionaalsete meetoditega. pidage meeles, kuidas te, kuidas nad võtsid Mosuli kinni tuhat viissada Iraagi sõdurit Liidust jätsid oma vormid maha ja põgenesid ning ja kaheksa tuhat äh, islamiriigi võitlejad tungisid sisse Iraaki ja nüüd on neil üle poole Iraagist oma kontrolli all. Obaaniga tegelemine on nagu sääse tapmine samal ajal, kui soos sünnib üha rohkem sääski juurde. nii et meie eesmärk on kuivendada sood, nii et selliseid sääski ei tule enam juurde, mis ähvardab regionaalset äh, maailma äh, julgeolekut, Türgi, Euroopa ja USA julgeolekut. tegemist on väga keerulise olukorraga ja eriti just Kobaanis, kus inimesi ähvardatakse ja nad soovivad oma elu päästmiseks põgeneda. meie avasime oma piirid. tuli ja esimesel päeval tuli kolmkümmend kaheksa tuhat äh, Kobani elanikku Türgisse. nüüd on kakssada tuhat äh, Kobani elanikku juba Türki tulnud nii et ma ütlesin, et seda pilti tuleb korrigeerida, mõnikord näeme pilti valesti. meie ei kontrollinud piiril, kui nad oma elu päästmiseks põgenesid, kas tegemist oli terroristidega või kellegi teisega, me lihtsalt avasime oma piirid ja lasime nad Türgisse sisse. võib-olla on nad PKK toetajad või lihtsad inimesed kuid meie leidsime, et inimeste elusid tuleb päästa ja võtsime nad vastu. avasime piirid ka süürlastele, kes Süüriast põgenesid tapmiste ja pommitamiste eest. nüüd on meil üle pooleteise miljoni süürlase Türgis. mõned neist on põgenikelaagrites, mõned ületasid lihtsalt piiri ja tulid oma perekonnaliikmete juurde. Neil oli piisavalt raha, et mitte minna põgenikelaagritesse. Nad on äh, Türgis ilma reisipiirangutega, ilma reisipiiranguteta, mõned neist on Istanbulis, mõned Ankaras ja mõned mujal. me kulutasime neli koma viis miljonit dollarit selleks, et Äh, anda nendele põgenikele parem elu, me ei kutsu neid isegi põgenikeks, vaid külalisteks ja maa, läänemaailma panus on viiskümmend miljonit dollarit. meie arvame, et naabrid on naabrid ja kui need vahejuhtumid lõpevad, siis saame paremini koos tulevikku vaadata me tegime sama kaheksakümne kaheksandal aastal, kui Iraagi kurdid kannatasid keemiarünnakute all Saddami režiimi ajal. viissada tuhat inimest tulid Türgisse, nad jäid aastaks ja siis läksid Iraaki tagasi. me avasime oma piirid endise Bulgaaria režiimi põgenikele viissada, kolmsada viiskümmend tuhat inimest tuli sealt Türgisse, me hoolitsesime nende eest, mõned neist läksid pärast tagasi, mõned jäid Türgisse. me tähistame sellel aastal viiesaja kahekümnendat sefa-, sefradiutide äh, tulemist Türgisse. me avasime piirid ja kui nad on kui meie naabrid on raskes olukorras, siis me võtame nad vastu. tegemist on just nagu maavärinaga, me oleme hoolitsenud eelnevalt maavärina ohvrite eest ja nüüd hoolitseme uute ohvrite eest. meie jaoks on oluline see probleem lahendada, ma arvan, et ainus viis selle probleemi lahendamiseks on tegeleda selle mitme kon-, mittekonventsionaalse äh, rühmitusega mittekonventsionaalselt. kui me saadame neile konventsionaalsed jõud vastu, siis sellest ei aita. kui me ei suuda luua koalitsiooni, USA peaks selles koalitsioonis olema, Euroopa sõjavägi samuti, võib-olla siis me saaksime kasutada konventsionaalseid meetodeid. muidu ei taha keegi saata oma sõdureid sinna. kõik vaatavad Türgi poole ja süüdistavad Türgit selles, et Türgi ei ole oma sõdureid sinna saatnud. meie ei taha sõjaväge teistesse riikidesse läkitada, sellepärast ütleme, meie teeme seda koos. meil on vaja ÜRO Julgeolekunõukogu otsust selle kohta, meil on vaja NATO otsust selle kohta. muidu on meie ettepanek kasutada mittekonventsionaalseid meetodeid nagu Süürias tehakse. me saame eraldada opositsioonijõud äh, üksteisest ja need inimesed, kes on valmis võitlema mittekonventsionaalselt, saaksid tulla siis Türgisse varastame need inimesed ja saadame nad tagasi ja lahendame islamiriigi probleemi lõplikult. meie, see on meie ettepanek, me teeme ettepaneku ka lennupiirangud kehtestada. ja pärast seda, kui me oleme Süürias ja Iraagis islamiriigi probleemi lahendanud, siis peame tegema sinna turvatsooni, mitte puhvertsooni, vaid turvatsooni mõned põgenikud saaksid koju tagasi pöörduda, neil oleks seal parem elu ja kogu piirkond oleks paremas olukorras. ma ei ole kuulnud mingisuguseid muid ettepanekuid, meil on oma poolt ettepanek olemas. ja ma arvan, et kellelgi ei ole praegu vastuseid sellele raskele küsimusele. me peame aga seda koos kaaluma kurdi võitlejate saatmine Kobanisse on lihtsalt kuulujutt, kes need kurdi võitlejad on, keegi ei tea seda. tegemist on ainult kuulujutuga. me oleme Barzaniga. teiste kurdidega äh, kontaktis olnud, tema ei tea sellest. nii et me ei tohiks rääkida müütidest, vaid äh, reaalsusest Küprose probleem on meie jaoks samuti väga oluline. meie suhted Euroopa Liiduga on juba viiskümmend aastat äh, vanad, see näitab, kui kindlameelsed ja tolerantsed me oleme, et äh, me jätkame neid suhteid kuid Küprose probleem on samuti juba viiskümmend aastat vana. Türgi vaatepunktist tahame meie kindlasti Küprose probleemi lahendada. Türgi teeb omalt poolt selleks kõikvõimalikku. ma arvan, et äh, praegu on Küprosel uued võimalused. esiteks leiti lõunaosast uusi loodusressursse ja see oleks väga hea, kui neid saaks Küprose hüvanguks kasutada. me arvame, et neist ei peaks kasu saama mitte ainult riigi lõunapiirkond, vaid kogu riik. ma arvan, et keegi ei saa siin vastuväiteid esitada. teiseks on joogivee küsimus. meie viime sinna joogivett äh, kahekordseks vajaduste katmiseks aasta lõpuni. ja kui äh, Küprose liidrid on äh, allkirjastanud kokkuleppe, siis meie peame sellest kinni. meie oleme eraldanud Küprose probleemi Euroopa Liidu läbirääkimistest. meie leiame, et me ei peaks kasutama elemente Küpro, mis on seotud Küprosega selleks, et avada peatükke läbirääkimistes Euroopa Liiduga. me ei ole suutnud neljateist äh, peatükki avada, sellepärast et äh, Küprose probleeme kasutatakse siin ära, nii et me jätkame sellesuunalist tööd ja meie Kreeka ja Euroopa sõbrad peavad vaatama pilti laiemalt. Nad peavad nägema, millised on positiivsed aspektid. ja kõigepealt peame lahendama Küprose probleemi ja siis jätkame ka Euroopa Liidu projektiga. aitäh, minister, võib-olla saame teha väikese pausi. püüame olla nii solidaarsed kui võimalik. ma saan nüüd aru, et äh, need nelikümmend viis minutit, mis olid aruteluks ette nähtud, oli kaugelt liiga vähe. nii et palun keskenduda oma küsimustes Äh, konkreetsetele äh, aspektidele, üks äh, minut igale ühele, nii et püüame selle arutelu järgmise viieteistkümne minutiga kokku võtta. proua Ljumahi, palun. aitäh. teen väga lühidalt, lugupeetud minister minister, kunagi ei ole lihtne meie komisjoni külalistel tulla, kuid ma tahaksin siiski esitada teile, esitada küsimuse. mul on olnud väga huvitav tekitavaid küsimusi Türgi siseministriga ja äh, Türgi siseminister ütles mulle, et temale tundus möödapääsmatuna, et Türgi läheneb Euroopa Liidule ja et selles suunas peab edasi liikuma, kuid paljud inimesed seda ei soovi, ütles ta et Türgi liituks Euroopa Liiduga. ma ei tea, kas tegemist on valitsuse või teistega ja ma tahtsin teie käest küsida, kas see seisukoht, mida ma kuulsin paar kuud tagasi, on endiselt kehtiv? aitäh, härra Pantseri, palun. aitäh. härra minister, mina tahan lühidalt öelda, et et äh, laienemisprotsessi raskustega seoses Türgis, äh, kus on ka Euroopa Liit äh, vigu teinud, on Türgi puudnud jõuda geopoliitilisele kokkuleppele kõigepealt ma arvan, et meil on siin Türgi poolt olnud äh, selline äh, kõhklev seisukoht, kõigepealt vaadatakse küll Euroopa poole, kuid tegemist on siiski ka äh, regionaalse konteksti probleemiga. Türgi võitleb ISISe vastu ja pommitamised PKK vastu on väga tõsine probleem Äh, Türgi baaside kasutamise küsime, küsimus on ehk nüüd juba lahendatud, kuid see tekitab küsimusi. kõigepealt, milline on äh, teie meelest äh, sidusus Euroopa Liidu ja teie soovi vahel olla oluliseks regionaalseks mõjutajaks. ja teine küsimus puudutab kurdi küsimust, te olete väga diplomaatiline, kuid mina tahaksin olla siin palju karmim. ma tean, milline on teie seisukoht, küsimus ei ole iseseisvuses, kuid ma tahaksin, et siin oleks selgus, sellepärast et see mõjutab oluliselt Euroopa Liiduga liitumist aitäh, härra Tänak, palun yeah,. Well, jah, minu meelest on väga kahetsusväärne, et hoolimata rahuläbirääkimistest, mis äh, toimuvad äh, härra Öcaleniga ja PKK-ga, siis sellegipoolest teie valitsus on otsustanud äh, siis öelda, et IS ja YPD ehk siis ähm, kurdide mm, kaitseorganisatsioon on, on pandud ühele tasemele. ma tahaksin teada, et mida te kavatsete teha nende üheksasaja pantvangi suhtes, kes eh, praegu on Kobanes ja kas see eh, lennukeelutsoon, kas see eh, käiks ka nende koalitsioonijõudude vägede vastu, mis praegu viivad läbi rünnakuid äh, Mm, ISISe vastu. kui see nii on, siis, ähm, siis sellised meetmed kindlasti takistaks võitlust ISISe vastu, nii et äh, tahaksin teada, kelle täpselt see lennukeelutsoon on mõeldud. ma tahaksin ka teada, miks Türgi ei ole ühinenud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega sanktsioonides Venemaa vastu, eriti võttes arvesse äh, ka äh, seda, kuidas ja miks, ja miks on Türgi siis sulgenud piiri Armeeniaga, nii mik-, ähm, miks, miks te praegu ei ole ühinenud sanktsioonidega Venemaa vastu, kes on vaenulikke, äh, vaenulikke äh, samme võtnud Ukraina vastu ja nüüd, mis puudutab Küprost, siis muidugi see Barbarose, Barbarossa laev, äh, mis uuris gaasi ammutamisvõimalusi, see siis see rikub Euroopa Liidu õigust, mille, mida Türgi ju püüab jälgida. aitäh, härra Tänak, härra Reili, palun. härra äh, minister, tere tulemast Euroopa Parlamenti. palju õnne ka teile uue ameti koha puhul. ma me oleme veendunud, et äh, te olete pühendunud äh, laienemise läbirääkimistele ja usume, et see, need liiguvad õiges suunas. Türgi on väga oluline strateegiline partner Euroopa Liidule ja kui me vaatame neid küsimusi, mida oleme esitanud Türgile, siis Türgi on eelkõige just strateegiline partner oma piirkonnas äh, kes aitab tagada ka Euroopa Liidu julgeolekut. mis puudutab põgenike probleemi Türgis, siis näiteks Bulgaarias oleme ka seisnud silmitsi selle probleemiga. nii et suur tänu teile ja nende jõupingutuste eest, mis Türgi on teinud põgenike probleemi lahendamisel sest kui Türgi midagi ette ei võta selles piirkonnas, siis tekib väga suur probleem kogu Euroopale, sest nagu me teame, teate, viimane äh, kaitseliin nii-öelda ja ma tahan öelda, et kõik need positiivsed sammud, mis on juba tehtud, äh, aitavad Türgit tuua lähemale Euroopa Liidule ja kõnelejalt võetakse mikrofon. suur tänu, härra Liam, vabandan, aga me peame väga kiirelt edasi liikuma. proua Veasia, palun. aitäh. paljud meist on väga palju, väga suures mures Süüria olukorra tõttu. Kobani vastuseis on sümboolne vastuseis islamiriigile Te ütlesite, et tegemist on uue mittekonventsionaalse rühmitusega. tõepoolest, aga see ei tekkinud tühja koha peale. ja võib-olla oleks hea, kui Türgi oleks selge selles küsimuses. muidu on vastused väga ähmased. Teie vastused mind ei rahuldanud. Te rõhutasite Türgi humanitaaralaseid jõupingutusi. keegi ei sea neid kahtluse alla. kui te räägite et ähm, lennukeelualast ja puhvertsoonist, ähm, kõik see ei vasta selle olukorra kiireloomulisusele. kui härra Edan ütleb, et Islamiriik ja PKK on sama asi, siis äh, meil tekivad küsimused siin. ja nagu härra Pantseri ütles, pärast kurdi piirkonna pommitamist, on asi veelgi segasem. miks te ei luba kurdi võitlejatel Kobaanisse minna? Te ütlete, et tegemist on võitlejatega, keda te ei tunne. kuid äh, mul, mul on tunne, et rahuprotsess PKK-ga ei ole õigel teel. palun ärge mängige siin silmakirjalikku mängu ja vastake selgelt kolleeg Kastaldo, palun, aitäh. tere päevast, minister, mina tahtsin rääkida läbirääkimistest, sest tegemist on teemaga, mida me oleme käsitlenud ka volinik Füülega, tegime seda eelmisel nädalal. mina tulen riigist, kus on väga palju eh, sidemeid Türgiga tulen Itaaliast ja sellepärast on meie jaoks positiivne, et Türgi ühendab Lähis-Ida Euroopaga, kuid nagu proua Sebaias ütles, on vaja sõprade vahel olla ausad ja avameelsed, me peame käsitlema ka keerukamaid küsimusi. siin äh, rääkis volinik Füüle ka võimalusest teha äh, edusamme äh, õigussüsteemi ja inimõiguste osas ehk peatükkides kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, ma tahtsin küsida ähm, terrorismi Äh, definitsiooni, definitsiooni kohta kohta kriminaalkoodeksis, mis on pärit üheksakümne esimesest aastast. tegemist on õigusriigi ühe alussambaga ja ma tahtsin äh, küsida ka piirangute kohta, mis puudutavad sotsiaalvõrgustike kasutamist, eriti just viimase äh, valimiskampaania ajal. ma viitan siin Youtube'ile ja Twitterile eriti. ja lõpuks tahaksin öelda, et tahan samuti selgitusi eh, selle kohta, miks eh, ei ole Türgi lubanud kurdi võitlejatel minna Kobaanisse selleks, et vältida seal veresauna, sellist olukorda ei saa lubada. aitäh, kolleeg Castaldo. palun, härra Epitideios, kuid palun jääda minuti piiresse kõikidel kolleegidel, sest me oleme juba ületanud oma ajakava härra minister, te ütlesite eelnevalt, et Euroopa perspektiivi raames püütakse Türgis muuta valdavalt seda kuvandit, mis praegusel ajal Türgi kohta eksisteerib. aga Türgi ohustab ju jätkuvalt ja ähvardab sõjaga ühte Euroopa Liidu liikmesriiki, eh, nimelt see kaudu, selle kaudu, et ta rikub erimajandustsooni piirkonda, kaheteistkümne meremiili ala. ja peale selle olete te võtnud enda alla suure osa Küprose saarest. Te peaksite siiski arvestama sellega, et ka inimõigused eksisteerivad sellel saarel ja et alates tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendast aastast ei ole olukord normaliseerunud, te kontrollite piire ja te taktikalistel kaalutlustel olete viinud asja selleni, et järjest enam põgenikke saabub Kreekasse, mis te selle kohta ütlete? suur tänu, härra Lennart ja härra Meridas, hästi kähku. suur tänu, teen väga lühidalt, mul on kaks pisikküsimust. Teie Euroopa Liidu strateegiadokumendis ütlete, et on vaja uut põhiseadust me oleme seda küsimust mitmel korral juba arutanud, aga tundub, et protsess ise on Türgis juba täielikult äh, peatunud. ma tahaksin teada, kas soovite selle uuesti algatada. teiseks, te ütlesite täna, mul on selle väga hea meel, et kavatsete väga lähedalt koostööd teha Euroopa Komisjoniga, kui ähm, otsustate uusi seaduseelnõusid äh, koostada. nüüd võttes arvesse seda seadust, mis on seotud peaprokurat-, kultuuriga, eh, siis mida ta, selle kohta ütleksite, sellega on tekitatud palju kahju ka nimetades ametisse uued äh, kohtunikud, nii et mis oleks teie kommentaar sellele? jah, mina teen ka väga lühidalt. ma kuulsin just seda väljendit, et me peaksime keskenduma tegelikkusele, mitte müütidele keskendume siis tegelikkusele. kahe tuhande viiendal aastal olime, sai meil loodud läbirääkimiste raamistik Euroopa Liidu ja Türgi ähm, läbirääkimiste jaoks. Te võtsite endale mitmed kohustused, seitse aastat hiljem ei, ei ole aga ühtegi neist täidetud, tahaksin kommentaari sellele. ja teine reaalsus, Ida-Vahemere äh,, äh Küpros, Liibanon, Iisrael ja Egiptus on leppinud kokku äh, eksklusiivses majanduspiirkonnas nende vahel. kas teil on kavas austada nende riikide õigust, eh, lähtudes Euroopa õigusest või te ei kavatse austada seda õigust, see on väga lihtne küsimus. härra Borgetsa, palun. islamiriik ei ole mitte ainult Eh, oht idale, vaid see ohustab ka kogu läänemaailma, eriti just kristlikku maailma, eh, nende must lipp, mis peaks lehvima Rooma Peetruse basiilikal, nende ideed on selged. Te ja teie, kes te kaitsete Euroopa eh, usk, uks, te pea-, te peaksite häbenema, et te ei äh, kaitse Kobanit. härra Borgetšov, palun olge lahke ja äh, diplomaatlik, härra Papadakis, palun. härra minister, mul oleks tõesti väga hea meel, kui meil oleks tegemist uue Türgiga, kuid vastupidi, olukord on vastupidine. Te jätkate Türgi senist poliitikat te saadate jätkuvalt oma äh, laevu Küprose erimajandustsooni. Türgi, andke andeks, te peate hoidma kinni äh, nendest väärtustest ja põhimõtetest, mis kehtivad ka Euroopa Liidus, millega te tahate liituda. Te teete, te astute küll samme, aga te peaksite tegema midagi niisugust, et me äh, suudaksime uskuda, et te kavatsete Euroopa väärtustest kinni pidada ja neid auses hoida. Teil ei maksa ometi eeldada, et Euroopa Liit mugandub teie poliitiliste praktikatega. kui te tahate lihtsalt kärbest tappa, siis võtke välja sprei ja tapke teda sellega suur tänu, sellega lõpetame arutelu ja palun äh, minister Baskiril äh, nüüd teha võimatut äh, vastata kõigile neile küsimustele viie kuni seitsme minuti sees, aga mida me saame sellest õppida, on see, et järgmine kord, kui härra minister on meie komisjonis, siis näeme ette palju rohkem aega aruteluks. vabandan veel kord libekomisjoni liikmetest, kes siia juba on jõudnud, aga palun, härra minister, teie lõppsõna suur tänu, et äh, avaldate mulle nii suurt usaldust, et äh, suudan vastata neile küsimustele viie minuti jooksul, aga annan endast parima. kõigepealt ma ei astu samasse lõksu, et vastan kõigile küsimustele, mis on siin esindatud samas stiilis, nagu need äh, esitati. kõigepealt äh, PKK ja, ja selle suhted Türgiga, tegemist on terroriorganisatsiooniga ka Euroopa Liit, NATO ja Ameerika Ühendriigid on äh, öelnud, et see on terroriorganisatsioon. härra Tänak, te olete unustanud Ühendkuningriigi selle, mida Ühendkuningriik on teinud äh, suhetes Iirimaaga, nad on teinud täpselt sama, mis meie praegu. ja kui Londonis plahvatasid pommid, äh, ka siis tegutseti edasi sama lõppeesmärgi nimel. mida meie teeme, meie oleme arvamusel, et PKK on äh, terroriorganisatsioon, me peame küll läbirääkimisi nendega, rahuprotsess jätkub. Te peaksite keskenduma rohkem positiivsetele arengutele. igal juhul me jätkame selle rahuprotsessiga, sest see on äh, Türgi kurt-, Äh, kurdi piirkondade elanike huvides ja see on ka Euroopa Liidu huvides ja Türgi tuleviku huvides. veel üks oluline küsimus on Türgi toetus ja lähenemine Euroopa Liidule. Türgis on on alati olnud väga väike nende äh, inimeste osakaal, kes on Euroopa Liidu vastu, alla kümne protsendi. palju rohkem on aga neid, kellel ei ole arvamust. meil on, meil on aga umbes viiskümmend kaheksa protsenti toetust, nii et äh, selleks, et tõestada, et äh, kui see protsess algab ja edasi läheb, siis on üha rohkem pooldajaid ja üha vähem neid, kellel ei ole arvamust. ma kui mul oleks rohkem aega, siis ma seletaksin pikemalt, aga viie minuti jooksul on väga raske seda teha, vastata kõigile neile küsimustele. aga uus põhiseadus ja me oleme teinud, teinud edusamme, meil ei õnnestunud veel selleni jõuda, aga pärast järgmisi valimisi, kui meie erakond saab piisava enamuse, hetkel meil seda ei ole, siis me kindlasti töötame uue põhiseaduse nimel. esitati ka küsimus Türgi selle kohta, ähm, mida Türgi tegi, et Mosuli olukorda lahendada, meil oli seal nelikümmend üheksa äh, pantvangi saatkonnas. mida oleks siis Türgi pidanud äh, tegema kõigi nende kõigi selliste juhtumite puhul iga riik soovib oma, kui, kui tema kodanikud on pantvangis, eelkõige neid päästa ja on valmis kokkulepet sõlmima, nii et meie tahtsime eelkõige need nelikümmend üheksa elu päästa ja tegemist oli ähm, salastatud kokkuleppega, ISISega me ei saa sellest üksikasju avaldada, paljud riigid on samasuguseid kokkuleppeid sõlminud ja ma arvan, et ei peaks seda siin kritiseeri-, kritiseerima. mis puudutab Venemaa vastaseid sanktsioone, siis meie oleme täielikult vastu sellele, et mõni riik okupeerib teise riigi territooriume. nii et me oleme avalikult teatanud, et me ei äh, aktsepteeri Krimmi äh, okupeerimist ja me austame täielikult äh, Ukraina territoriaalset terviklikkust, aga ma leian, et sanktsioonid ei ole mitte mingeid äh, tulemusi teinud ja need sanktsioonid ei ole ka Süürias, Iraagis ega Iraanis mingeid tulemusi andnud. nii et sanktsioonide kehtestamine Venemaal ei ole õige äh, tee. paljudel riikidel on ka head majanduslikud suhted. Äh, ähm, Venemaaga, ma arvan, et me ei peaks neid sanktsioone toetama ja need ju võeti vastu ilma meie nõusolekuta lihtsalt äh, öeldi, et me peame neist kinni pidama, nii et meie arvates on õigem tee pakkuda Venemaale hoopiski positiivseid äh, stiimuleid, mitte sanktsioone. me peame väga ettevaatlikud venelastega, nad on malemängus paremad kui keegi teine siin maailmas. ja nüüd meid sunnitakse ähm, malemängu asemel hoopis vene ruletti mängima nii et ma arvan, et nii siin kui ISISe probleemi puhul me ei tohi unustada ka Venemaa mõju. me peame veenma ka Venemaad osalema, meil on vaja ÜRO Julgeolekunõukogu otsust, Venemaa on ju selle liige, me peame peatama relva, relvatarned Süüria, Süüriasse, Venemaa on, on selles osaline. Venemaal on igal pool öö, äh, oma Äh, on igal pool mängus. nii et ähm, me peaksime siiski püüdma probleemi lahendada selle, selle juurdes. nüüd on mul veel kaks minutit aega, mis puudutab äh, Türgi kohtusüsteemi, siis ma arvan, et see, mis juhtus möödunud äh, pühapäeval, on heaks tõestuseks, et äh, et kohtusüsteem toimib hästi, neliteist tuhat äh, riigi prokuröri ja ja ähm, kohtuniku hääletasid ja ma arvan, et, äh, et see on hea näide, et äh, see, sellise otsuseid on võimalik demokraatlikult teha. on väga oluline, et meil on selline kohtusüsteem, mis on usaldusväärne ja millele saab äh, toetuda. möödunud kolme aasta jooksul on meil küll olnud ka raskeid hetki, meil on kuuskümmend reformipaketti vastu võetud, mis äh, on kohtusüsteemi sõltumatust ja usaldusväärsust tõstnud. kahe tuhande üheksandal aastal me koostasime kohtusüsteemi reformistrateegia ja me uuendame kohtusüsteemi, mis on äärmiselt oluline igale äh, riigile nii majanduslikus mõttes kui ka inimõiguste mõttes. kohtusüsteem peab olema sõltumatu ja peab olema õiglane. see on siis äh, minu vastus sellele küsimusele, kaks minutit on juba läbi. palun kutsuge mind siia veel kord, küsimusi oli veel, aga teinekord andke mulle rohkem aega vastusteks, kui teil on küsimuste esitamiseks palun ärge öelge pärast, et ähm, ma ei vastanud küsimustele, hoidsin neist kõrvale, ma hea meelega vastaks neile, aga paraku äh, koosoleku juhataja ei anna mulle selleks aega, nii et tema süü. jah, mina võtan vastutuse kõigi vastamata küsimuste, suur tänu, härra minister, et siia tulite ja Türgi suhted Euroopa Liiduga on väga keerukad äh, ja praegune olukord äh, on need muutunud veelgi keerukamaks, me hea meelega peame väga tihedalt teiega dialoogi, olete alati teretulnud siia komisjoni. suur tänu kõigile huvi eest, vabandan liibe komisjoni liikmete eest viivitusest, teeme paariminutise pausi ja siis jätkame. Block would end is 45 minutes for you, and I saw it. I said this was I not yours. So you were told. Sorry, the prep. I, I, I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 okei okay,, thank you very much, let's try to uh... suur tänu. püüame nüüd uh, natuke vaiksemalt olla saalis. Need, kes äh, ei jää selleks koosoleku osaks siia, palun lahkuge. ja tervitan meie järgmise päevakorrapunkti juurde minnes härra Jean-Paul Labordi, kes on ÜRO terrorismi vastase võitluse komisjoni täidesaatva direktoraadi tegevdirektor mul on suur au teda siin täna tervitada Ahveti ja Liibe komisjoni ühisel koosolekul ja tervitan siin ka Liibe komisjoni esimeest äh, härra Claude Moraesit. ja suur tänu äh, teie kannatlikkuse eest. härra Labord, te viibisite eile ka koosolekul teiste institutsioonidega ja ma arvan, et mõlema komisjoni liikmed kuulaksid suure huviga mida on Euroopa Liit äh, teinud justiits- ja siseasjade ja samuti välisasjade küsimustes, eriti seoses terrorismivastase võitlusega esmaspäeval ja teisipäeval. Belgia, Prantsusmaa ja Hispaania prokurörid äh, kogunesid Cordobas ja liibekomisjoni liikmed äh, ilmselt ei kuule seda üllatusega, et, et nad lei-, et nad leidsid, et meie suhted äh, naaberriikidega peaks olema kujundatud Euroopa Liidu tasandil, eriti seoses ka ISISega ja välisvõitlejatega. Ähm, oleks meil väga huvitav kuulda ka teie hinnangut, eriti pärast seda, kui oleme kuulanud ära Türgi ja Euroopa Liidu asjade ministri ja muidugi ka Süüria ja Iraagi olukord on äh, väga oluline teema oluline on rõhutada, et terrorism algab sellest, et terroristid on arvamusel, et nad võitlevad ähm, õiglase eesmärgi nimel ja eesmärk pühendab abinõu. meil on vaja rohkem äh, ennetavaid meetmeid terrorismi vastu, nii et äh, selles kontekstis oleks meil väga huvitav kuulda teie nõuandeid ka selles suhtes, kuidas viia kokku kõik need erinevad meetmed, mis meil on, luureandmed, ähm, klassikalised terrorismivastase võitluse meetmed ja muidugi Euroopa Liidu jaoks on väga oluline ka piirivalve, äh, ka mis puudutab inimesi, kes väljuvad Euroopa Liidust, et jälgida nende liikumist. suur tänu, annan sõna härra Claude Moraesele. aitäh, härra Plenkovitš, ma arvan, et on väga hea, et meil on Ahveti ja Liibe komisjoni ühiskoosolek sel väga olulisel teemal ja tervitan ka Liibe komisjoni liikmete nimel härra Jean-Paul Labordi. Liibe komisjoni jaoks on tegemist väga olulise teemaga, väga oluline on ka koostöö Ahveti komisjoni selles küsimuses, kuid Liibel on alati ka juhtroll selles küsimuses välisvõitlejad on alati liikmesriikide pädevus, pädevusse langev teema see on väga oluline. mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei, ei ole siis mõelnud sellele, aga meil on ka Euroopa Liidu ülene strateegia ja liibekomisjoni jaoks on tegemist väga olulise küsimusega meie amet, millega tahame oma ameti all tegeleda. tegemist on väga keeruka teemaga mis puudutab väga erinevaid teemasid nagu lennureiside planeeringu info, andmekaitse teemad ja küsimus on selles, mil, mida peaks hõlma sisejulgeoleku strateegia, kui me räägime küberturvalisusest, siis eh, sellel on teatud tagajärjed meie ähm, strateegiale, mis puudutab võitlust kuritegevusega et äh, väga paljud erinevad teemad, milles ka Libel on oma pädevus ja ma arvan, et on väga oluline, et me teeme, et me vestleme siin ka Ahveti komisjoniga, et me ei tegutseks ainult tagantjärgi, vaid äh, ka ennetavaid meetmeid võtaksime. nii et äh, siin on ka väga oluline teema seadusandlusele, me peame mõtlema laiemalt oma julgeolekustrateegiale, ma arvan, et näete seda ka meie küsimustest nii et äh, mul on väga hea meel, et täna siin olete äh, koostöös meie Ahveti kolleegidega. palun, härra Labord. suur tänu, härra esimees. vabandust, lugupeetud esimehed, daamid ja härrad, parlamendisaadikud. mul on suur au täna siin olla. kahjuks on see seotud aga sellega, et peame ühiselt vastu seisma väga keerulisele ohule. Teie sissejuhatavates sõnavõttudes andsite õigustatud tooni meie arutelule. küsimus ei ole mitte ainult Euroopa Liidu sisene või väline, vaid see on seotud mõlema mõõtmega oht on tõesti väga suur. ma ei hakka detailidesse laskuma ega arve tsiteerima, ma tean, et kõik teavad neid niigi. üle kümne tuhande terroristliku võitleja, võõrvõitleja on nüüd Süürias ja Iraagis hinnangute järgi on umbes kaks tuhat, kolm tuhat võitlejat Euroopa Liidus, kuid teie ei ole kõige olulisem osapool selles, kõige rohkem võõrvõitlejaid tuleb Magribi riikidest ja Lähis-Idast. ja ka mujalt maailmast Vene Föderatsioonist, Hiinast. seega ei saa öelda, et tegemist on ainult Euroopa probleemiga, kuid tegemist on muuhulgas ka Euroopa probleemiga, te rääkisite siin piirihaldusest, mis on teie jaoks muidugi olulisel kohal, ja ka teistest küsimustest, mis on seotud tasakaaluga vajalike meetmete ja vabaduste kaitse vahel. me peame kinni pidama põhimõtetest, millele on rajatud meie riigid. tegemist ei ole mitte ainult Euroopa Liidu riikidega, vaid ÜRO riikidega, sest meil on ÜRO harta ja meil on universaalne inimõiguste deklaratsioon, nii et kõik riigid, kes kuuluvad ÜRO-sse, on ühel määral vastutavad selle tasakaalu eest. ma võiksin nüüd lõpetadagi oma sõnavõttu, kui ma ei peaks põhjalikumalt käsitlema neid küsimusi, mis meid huvitavad. mina olen tõesti äh, terrorismivastase võitluse komisjoni täidesaatva direktoraadi tegevdirektor. ÜRO-s, kuid ma olen otseselt seotud Julgeolekunõukogu äh, terrorismivastase võitluse komiteega ja mina olen nende ees ka vastutav ja viisteist julgeolekunõukogu riigi võtsid vastu resolutsiooni, mis on kindlasti teie jaoks huvitav, see puudutab seitsmendat peatükki. see tähendab, seal on kohustuslikud meetmed. ja see resolutsioon on teie jaoks kindlasti ka väga oluline kõigepealt äh, tähendab see seda, et me oleme kõik ühinenud äh, terroristlike võõrvõitlejate vastu, kuid me ei saa neid eraldi esile tuua, vaid me võitleme üldiselt terrorismi vastu ja esimene resolutsioon selle teemal oli väga huvitav Ehm, kolmteist seitsekümmend kolm oli selle number, ma arvan, et me peame ühendama neid kahte ehm, resolutsiooni, kolmteist seitsekümmend kolm ja kakskümmend kuus seitsekümmend kaheksa. ja ehm, tugineme tööle, mida me teeme juba terrorismi vastu kuid loomulikult on terrorismi lai levik peamiseks mureobjektiks millele peame keskenduma poliitilistes otsustes. see võitlus ei ole mitte ainult võitlus isma, islamiriigi vastu, nii nagu nad ennast nimetavad, mõnikord tõlgendatakse neid sõnu üle. tegemist on organisatsiooniga, millel on struktuurid, mis meenutavad riiki, aga me tegelikult ei saa neile anda privileegi ega au olla tõesti riik. tegemist on eelkõige terroristliku organisatsiooniga, nagu öeldud. tegemist on organisatsiooniga, millel on riigi meenutavad struktuurid, aga mis muidugi ei ole riik. see oli esimene asi, mida ma öelda tahtsin meil on ka Boko Haram Põhja-Nigeerias, Al-Qaeda ja teised äh, ja ma arvan, et see võitlus terrorismi vastu peab olema laiem. teine punkt on see, et ähm, kuidas ma saaksin teid aidata, kuidas ma saaksin anda teile äh, lisandväärtust selles küsimuses. selleks, et äh, kõiki rahuldada, pean varsti hakkama rääkima inglise keeles. see täit-, te saate, eh, direktoraat tegeleb eh, riikide meetmete järgimisega, jälgimisega ja abi andmisega ning tiheda koostöö tegimisega rahvusvahelisel ja regionaalsel tasandil, sellepärast töötame tihedalt Interpoli, Europoli, välisteenistusega ja terrorismivastase võitluse koordinaatoriga, kuivõrd tegemist on Julgeolekunõukoguga ja meil on ülesanne hinnata riikide suutlikkust, siis me külastame kõiki neid riike ja käisime just Maltal, järgmisel kuul läheme Prantsusmaale. see kõik tähendab, et kõik see, mida meie teeme ei puuduta mitte ainult riikide probleeme terrorismivastases võitluses, vaid ka häid tavasid, mida rakendatakse. me peame tähele panema häid tavasid nendes riikides ja neid edendama. me oleme külastanud umbes sadat riiki ja jätkame ülejäänud ÜRO liikmesriikidega läbirääkimisi kaasa arvatud ka nende riikidega, kus me oleme juba käinud, sest äh, olukord areneb kogu aeg edasi. üks põhilistest sektoritest, mis on väga tundlik Euroopa Parlamendi jaoks, ma olen selles veendunud, meil on siin esimehed, pöördun libekomisjoni esimehe poole ja väliskomisjoni esimehe poole. meie peame inimõigustest kinni pidades siiski võitlema terrorismi vastu. see küsimus on teie jaoks kõige olulisema kohal. ja ma kinnitan, et tegemist on äh, millegagi, mille kallal peab tõsist tööd tegema. võttes arvesse kõike seda, mida te olete juba siin juba maininud, äh, piirivalvet ja nii edasi. tihtipeale peetakse julgeolekunõukogu no koguks, mis tegeleb ainult rahu ja julgeoleku küsimustega. liiga palju jäetakse kahe silma vahele seda, et Julgeolekunõukogu hoolitseb ka inimõiguste eest terrorismivastase võitluse raames, see on konkreetne aspekt, millega tegeleme. resolutsioon kolmteist seitsekümmend kolm näeb seda ka ette ja see on ja seal on kirjas, et liikmesriigid peavad tagama, et iga inimene, kes äh, osaleb äh, terrorismis, saab õiglase kohtumõistmise osaliseks. ja paljudes resolutsioonides öeldakse, et terrorismivastase võitluse meetmed peavad olema kooskõlas kõikide rahvusvaheliste õiguste, rahvusvahelise õiguse sätetega, eriti just mis puudutavad inimõigusi, humanitaarõigust äh, ja põgenikekaitset. riikides, kus oleme käinud, oleme tähele pannud juhtumeid, kus äh, kasutatakse kohtuvõimu terrorismivastases võitluses, kuid paljudel juhtudel äh, on liikmesriigid äh, vastu võtnud ka äh, terrorismivastase võitluse seadusi, vaadates läbi ka olemasoleva seadusandluse, et laiendada juurdlus ja kohtu mm, menetlusõigusi. milliseid meetmeid kasutatakse? jälgimise äh, laiendamine luureagentuuride põhjal laiendatud ülekuulamisõigused ja laiendatud õigused äh, terroristide kinnipidamiseks. mida öeldakse nende tavade kohta siis ÜRO ja regionaalsed ametivõimud on rõhutanud, et erimenetluste kasutamine riikides eriti just inimõigusi piiravate meetmete kasutamine on lubatud ainult legitiimsetel põhjustel ja need peavad olema kooskõlad, kooskõlas vajadusega, proportsionaalsusega ja mittediskrimineerimispõhimõtetega. seda oleme püüdnud teha iga kord, kui me sellel kallal töötame siin peab rakendama ka erimeetmeid. näiteks artikkel neli tsiviil- ja poliitiliste õiguste kohta, selle järgi on kirjas, et erimeetmeid võib võtta ainult kriisi puhul ja tegemist peab olema kriisidega, mis ohustab kogu rahvast. ja erimeetmed on piiratud rangete piirangutega ja mõningaid õigusi ei tohi ära võtta. inimõiguste piiramine on piiratud ainult eh, seega teatud meetmetega ja mõningaid inimõigusi ei saa üldse piirata. see on see, mida meie teeme. iga kord, kui me mõnes riigis käime, siis me rõhutame neid meetmeid ja vaatame, mida teha. see, mida me soovitame, on süstemaatiline läbivaatamine riikide seadusandluse puhul, eh, kooskõla inimõigustega e, valitsuse ja valitsusväliste jõudude kaasamine dialoogi ja aruteludesse. E, ajapiirangute kehtestamine ja mm, järelevalveametite sõltumatuse tagamine. sellepärast peavad meil olema ka vastavad äh, koolitusprogrammid inimõiguste vallas. Äh, resolutsioon kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa nüüd, see resolutsioon, mis on siduv ÜRO resolutsioon, mis on seotud äh, terrorismivastase võitlusega, sinna on kõik need elemendid kaasatud, see tähendab, inimõiguste element on seal selgelt sees. lõpuks peaksime lahendama ka midagi, mis on selles resolutsioonis välja toodud, vägivaldne äärmuslus. ma eeldan, et parlamendisaadikud hakkavad mulle küsimusi esitama siin, interneti küsimus on väga oluline, kuid ma arvan, et me peame vägivaldse äärmusluse vastu võitlema läbi vastupidise narratiivi. me oleme külastatud riikides äh, selle raames kohtunud näiteks äh, religiooni esindajatega Marokost, äh, Malist Mauritaaniast elevandiru rannikult ja need inimesed, mitte meie, vaid need äh, islami esindajad kinnitavad meie, et islam autentsel kujul on väga rahumeelne religioon. Nad arendavad välja programme selleks, et neil oleksid imaamid, kes on saanud korraliku väljaõppe enne, kui nad hakkavad mingisuguseid riiklikke seisukohti, seisukohti võtma selline lähenemine on väga oluline. samuti on nad välja õpetanud imaame Malis ja mujal. see oli midagi, mida ma tahtsin mainida, sellepärast et ma leian, et vägivaldne äärmuslus ja sellevastane võitlus on väga oluline element meie arutelus. vabandust, et ma läksin ajakavast üle, kuid tahtsin anda teile ülevaate olukorrast ja aitäh, et te mulle nii palju kõneaega tagasite. aitäh härra tegevdirektor. meil ei olnud kahjuks võimalust anda teile piisavalt äh, aega. aitäh, et tulite nii kaugelt ja nii põhjalikult rääkisite, eriti just äh, aitäh selle eest, et selgitasite ÜRO resolutsiooni kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa, mis on väga oluliseks elemendiks terrorismivastases võitluses, kui härra Morais mulle seda võimaldab, siis annan kõigepealt sõna proua Anna Koomešile libe komisjonist uh,. Uh, thank you um.... suur tänu, härra esimees ja härra Labord tahaksin öelda, et äh, mul on väga hea meel, et te rõhutate seda kõike hõlmava lähenemise vajadust, et ei ole ühelt poolt sisejulgeolek meil on vaja siin arvestada ka välispoliitikat, et need poliitikad oleksid sidusad ja aitaksid probleeme lahendada. aga me oleme praegu silmitsi välisvõitlejate probleemiga, sealhulgas meie riikidest pärinevad välisvõitlejad. tahaksin küsida teilt, et mis on teie meelest motivatsiooniks neile muidugi on siin äh, usuline eesmärk, mis ilmselt paljudel on, neil on tunne, et nad äh, võitlevad halva vastu, vale vastu. ja võib-olla ka majanduskriis Euroopas, see, et paljud need noored äh, on töötud ja frustreerunud. kui, kui palju see võiks olla seotud sellega, et nad hakkavad välisvõitlejateks? teine küsimus on, mida te arvate sellest äh, plaanist, et äh, mõned liikmesriigid soovivad võtta ära äh, kodakondsus neilt välisvõtjatelt, kes tagasi pöörduvad, minu meelest on see äärmiselt rumal mõte. ja mina pigem pooldan seda lähenemist, mida teie ka tutvustasite, et et kohelda neid kui kurjategijaid kui kur-, kuritegeliku organisatsiooni liikmeid, aga kui võtta neilt kodakondsus, siis äh, see midagi positiivset kaasa ei tooks. tahtsin veel küsida seda, et äh, et kui me äh, Guantanamo Abu Ghraib ja kogu see tohuvabohu, mis on täiesti ebaseaduslik ja milles on, on, millega on seotud meie partnerid, kes peaksid küll rohkem hoolima inimõigustest ja rahvusvahelisest õigusest. kas, kas just seda arvesse võttes te ka rõhutate seda teistsugust lähenemist ja oluline on ju ka, me tugevdaksime oma luureteenistusi ja nende koostööd. ma usun, et just siin on meil väga palju probleeme. seistes silmitsi nende ohtudega on meil vaja palju tugevamat koostööd salateenistuste vahel muidugi on siin vaja ka demokraatlikku järelevalvet poolt ja, ja muidugi järgides neid reegleid, mis on selles väga olulises resolutsioonis välja toodud. suur tänu, proua komisjon, Charles, Charles Tannock, palun suur tänu, mul ei olnud plaanis sõna võtta, eesistuja, aga pean ütlema, et kuigi ma väga hindan Annet ja võtan väga tõsiselt tema arvamusi, ei ole mulle vastuvõetav see, et ta kirjeldab Ühendkuningriigi peaministrit kui, kui lolli. Ehm, David Cameron ja kogu ühend-, Kuningriigi valitsus pooldab seda, et võetakse kodakondsus äh, isikutel, kellel on kaks kodakondsust, kes siis on äh, läinud välismaale Ühendkuningriigist ja aidanud kaasa terroriaktide ja ähm, äh, läbiviimisele ISISe ridades. ja ma, mul ei ole vastuvõetav ka see väide, et tööpuudus on terrorismi põhjuseks. tahaksin küsida äh, Ühendkuningriigis on parlamendis, parlamendi alamkojas toimunud arutelu selle üle, kas äh, on õige õhurünnakuid äh, teha ISISe vastu. opositsioon arvab, et selleks on vaja ÜRO julgeolekunõukogu nõusolek. et siis laiendada neid rünnakuid ka Süüriasse ilma härra Assaadi nõusolekuta kuigi selgelt äh, et rünnakud tulevad Süüriast, võiks väita, et äh, Iraak äh, lihtsalt kaitses ennast ja vastas ÜRO siis nõuetele ja ka rahvusvahelise õiguse advokaadid on öelnud, et põhimõtteliselt kõik, kes on ohustatud ISISest, neil on ka õigus ennast kaitsta ja pommitada ISIS ka ilma ÜRO Julgeolekunõukogu äh, nõusolekuta ja äh, Assaadi nõusolekuta. mis on teie arvamus sellest? Äh, te mainisite veel imaame, kes tulevad ähm, Saharast lõuna poole olevast Aafrikast ja ma tahaksin küsida, et äh, Saudi Araabia ja Katari riigid, seal on salafistide ideoloogia väga tugevalt äh, esiplaanil ja nad toetavad aktiivselt terroriste ka relvadega. mis võimalus äh, oleks siis ka ÜRO-l kritiseerida oma liikmeid ja takistada selliseid, sellist tegevust? suur tänu, härra Moraes, ma arvan, et nüüd võiksite teie võtta üle koosoleku juhatamise, meil ei ole palju aega enam. meil on ainult kakskümmend minutit aega veel. hästi, ma tavaliselt nii ei tee, aga ma esitaksin siiski omalt poolt küsimuse, mis hõlmab mitut küsimust libel on, libekomisjonis on tavaliselt äh, kombeks ainult üks küsimus äh, esitada, ma teen nüüd nalja, Charles. niisiis, mul on üks mitte poliitiline, vaid puhtalt praktiline küsimus. mida te arvasite sellest andmete säilitamise direktiivist ja see, et Euroopa Kohus äh, siis äh, selle tagasi lükkas, ütles, et see ei ole seaduspärane. vähemalt üks liikmesriik selle tagajärjel siis ei saanud võtta vastu õigusakte, mis äh, tegeles terrorismivastase võitlusega parlamendi enamus leidis, et ei ole vajalik niivõrd massiliselt andmeid koguda, et terrorismi ohu vastu võidelda, mis on ÜRO seisukoht selles küsimuses? kas te olete arvamusel, et see kohtuotsus oli õige? härra Lopes-Agilaar, palun. aitäh aitäh, härra Labord, et täna siin olete, see on meile suur au. väga hea meel on teiega mõtteid vahetada. sellisel ühiskoosolekul, et meil on siin kaks komisjoni, nii, nii see komisjon, mis tegeleb välisasjadega ja terrorismi võitlemisega ahvet ja siis libe, mis tegeleb selle sisemise mõõtmega. ja tegeleb ka ja, ja, ja suur samm on edasi Euroopa Parlamendil, et me oleme ka seadusandja, mis, mis ka seadusandja, mis puudutab just kriminaalõigust. nii et me saame ka Euroopa dimensiooni sisse tuua terrorismivastasesse võitlusse. minu esimene küsimus teile olekski, et te, teie kogemus, mida näitab teie kogemus te, tegevdirektorina te kas te saaksite meile nõuandeid anda, näiteks kuidas defineerida terrorismi, see on ju endiselt probleem. lihtsalt on selge, et terrorism ei seostu mitte ainult sellega, millised on terroristide eesmärgid, vaid ka nende vahendid, hukkamised ähm, ja nii edasi aga olulised on siiski ka eesmärgid, olemata selles, kas tegemist on usuorganisatsioonidega või äh, separatistlike liikumistega on, olulised on nende eesmärgid ja nad kujutavad äh, endast ohtu ka Euroopa Liidu piiridel. endistes äh, Nõukogude Liidu vabariikides ja Lõuna-Venemaal, seal on, seal on raske tõmmata piiri siis separatistlike liikumiste ja usuliikumiste vahel või usuliselt motiveeritud terroristide äh, vahel mõnedes endise äh, Nõukogude Liidu piirkondades. nii et oleks huvitav teada, kuidas võiks defineerida ter-, terrorismi ma esitan mitu küsimust, sest et see on väga eriline šanss siin praegu seda teha, aga ma püüan teha lühidalt. rahastamine. räägime äh, kui nüüd on jutt sellest, et kas islamiriigile peaks äh, avaldama seda tunnustust, et nimetada neid riigiks, aga kui võtta rahastus, siis seda rahastatakse, seda rahastavad ka teatud riigid ja ja siis veel küsimus, kas äh, lennureisijate broneeringu info kogumine, kas sellest on kasu, et terro-, terrorismi takistada? jah, ma just äh, rääkisin pikalt sellest, et kuidas meil on iga sõnavõtu kohta ainult üks küsimus ja näed siis, mis juhtus, aga suur tänu proua, proua Lösich, nüüd on äh, teie kord. Meiner Muttersprache sprechen. Warum nicht? Das ist okay. Bitte. Und da möchte ich mich gleich an äh, die Frage tahaksin jätkata sealt, kus kolleeg Libes lõpetas, ilma massiivse toetuseta, mida annavad väga paljud riigid, ei suudaks IS olla nii võimas ja kujutada endast sellist ohtu, nagu ta hetkel on on väga palju ähmaseid andmeid, väidet selle kohta, nagu paljud riigid teda toetavad ja mingil määral. kas teie teate eh, meile öelda, milliste riikidega siiski on tegu ja mil määral, kui suurte summadega seda toetust osutatakse? kuidas te peate, kuidas te peate võimalikuks tulevikus need rahavood läbi lõigata? poole tunni tagasi me kohtusime siin eh, Türgi Euroopa Liidu ministriga ja kas ei oleks mitte, <clears throat> mida hakkab juhtuma siis, kui Türgi valitakse ÜRO Julgeolekunõukogu roteeruvaks liikmeks ma ei usu et näiteks täna türgi esindajal kui me teda küsitlesime Eh, siis ta jättis eh, teadlikult küsimustele vastamata, muuhulgas küsimusele, kuidas Türgi piiride kaudu, kuidas üle piiri territooriumi toetatakse eh, islamiriiki, aga Türgi esindaja, viidates ajapuudusele, jättis sellele kõigele lihtsalt vastamata. seega mul on väga konkreetne küsimus teile kas te jagate arvamust, et diplomaatia sõbralikest väljenditest jääb vahe, väheks, vaid et niisugused riigid, kes tõepoolest asjaga ja toetusega islamiriigile on otseselt seotud, kas neil ei tuleks mitte pintsakunööbist tõsiselt kinni võtta? liitun ka kolleeg Tenoki küsimusega kuidas te hindate õhurünnakuid muuhulgas äh, Süüria territooriumile, kas see, need ründed on kaetud ÜRO mandaadiga või on tegemist rahvusvahelise õiguse jämeda rikkumisega? suur tänu, proua Lüsik. räägin rootsi keeles, nii et äh, palun pange kõrvaklapid pähe. kõigepealt suur tänu väga põhjaliku ettekande eest, aga mis mulle pähe torkas, kui rääkisite alguses äh, mittediskrimineerimisest, siis äh, riiklikud meetmed, kui tegemist on erakorraliste meetmetega siis kas on võimalik hälbida neist äh, suunistest, et millised meetmed siis langeksid selliste erakorraliste meetmete alla? meie jaoks on väga oluline, et need meetmed, mis võetakse, ei vii massilise jälg-, kodanike jälgimiseni, kus siis äh, lihtsalt äh, sellepärast, et inimesel on teatud tüüpi nimi, on ta äkki mingis nimekirjas või et talle ei esitata enam pangateenust me ei taha, et selliseid asju juhtuks. nagu Anna Koomes ennist ütles, siis ei tohiks ka juhtuda seda, et inimene kaotab äh, oma kodakondsuse või topeltkodakondsuse, kui äh, räägime välisvõitlejatest, siis võib-olla riigid arvavad, et tegemist on äh, erakorralise juhuga, erimeetmega, aga meil on vaja rohkem infot selle kohta, kes need on, miks nad sinna läksid, mitme inimesega tegemist on ja kui nad tagasi pöörduvad, siis kas nad on süüdi kuritegudes või on nad, või neid ainult süüdistatakse. kas tegemist on äh, kuritegudega, mida tuleb uurida? ei saa lihtsalt eeldada, et lihtsalt sellepärast, et äh, keegi on kuskil viibinud, et ta on siis automaatselt ka kuritegusid toime pannud. nii et ma tahan öelda, et me peame rohkem infot saama nende inimeste kohta suur tänu, kolleegid, meil tõesti ei ole palju aega. nii et kui teie küsimused on väga pikad, siis ei jää lihtsalt aega neile vastamiseks, nii et palun püüdke võimalikult äh, lühidalt teha. nüüd EFTD äh, fraktsioonist ja libekomisjonist järgmine kolleeg. aitäh, et mulle sõna andsite, suur tänu, et olete siia tulnud, härra Allapoolt mõned minu küsimused on juba vastuse leidnud, aga sooviksin veel rohkem üksikasju kuulda. Süüria ja Iraagi konfliktis on, äh, osaleb äh, umbes kümme tuhat välisvõitlejat, nagu ütlesite. ja kui me ei suuda vähendada nende inimeste arvu, kes sinna lähevad, siis tundub, et me ei ole võtnud piisavaid meetmeid, et ähm, probleemiga tegeleda. nagu mainisite, siis resolutsioonis kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa on ära toodud mitmed meetmed, mida liikmed võivad ja ka peaksid võtma võitluses terrorismi vastu. artiklis kaks on ära toodud meetmed, mille eesmärgiks on vähendada terroristide liikuvust muuhulgas äh, piirikontrollide kaudu, passide ja reisidokumentide kontrollimise kaudu. kuidas te kavatsete tagada, et selliselt äh, terroristi liikuvust vähendatakse? artikkel kaheksa takistab liikmetel ähm, või võimalda liikmetel takistada äh, siis oma kodakondsete taassisenemist riiki. kuidas kuidas te kavatsete äh, seda probleemi lahendada? artiklis neli on, on ka kirjas, et Julgeolekunõukogu kutsub üles liikmeid võtta kõiki meetmed, mis äh, vähendavad radikaliseerumist ja äh, ka välisvõitlejate äh, ähm, siis äh, liikuvust. ka kõik isikud, kes on resolutsioonis on ka kirjas, et kõik inimesed, kes on, kes osalevad terroristliku tegevuse rahastamises ja toetamises, ega neid on, et neid on võimalik ka kohtusse kaevata. kuidas peaksid liikmes, liikmed seda elu rakendama? kolleegid, me tõesti peame väga kiirelt äh, tegema. Mm, ma arvan, et Briti kolleeg on süüdi, et tema alustas sellega, et mitu küsimust küsi-, küsitakse ja nüüd teised järgivad tema eeskuju. mina, mina andsin head eeskuju, ärge mind süüdistage. ja nüüd proua Soraya libekomisjonist ja sotsiaaldemokraadid jah, kuulasin väga suure, väga tähelepanelikult kõike, mis te ütlesite, ma leian, et äh, see on väga julgustav, kui te ütlete, et, et on teatud põhimõtted, millest kunagi ei eemaldu, need on äh, põhiõiguste hartas kirjas, aga me näeme, et Euroopa Liit kannatab tohutu demokraatia pro-, probleemi käes, sest et me näeme, et äärmusjõud on meie piiride ju-, piiride juures ja nad on ka meie piiride sees, näiteks paremäärmuslikud liikumised. kas äh, ÜRO Julgeolekunõukogus arutletakse ka nende teemade üle, sest ma tean, et siin on võimalik paralleele tõmmata ja need kaks erinevat äärmuslike äh, jõudude liiki ka töötavad käsikäes nii et ma mõistan, mis te, äh, mida te peate silmas, kui ütlete, et et imaamid võivad selliseid juhtumisi ka ühiskonnas levitada, ma arvan, et see ei ole midagi uut, juba kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on äärmuslikud jõud tõusuteel, kas te kavatsete ka selle vastu võidelda? suur tänu, äh, proua Kergi, libekomisjon ja sotsiaaldemokraatia fraktsioon. sono initsialmente no vol- aitäh, ma alguses ei tahtnud sõna võtta, kuid äh, minu tähelepanu äratas üks äh, küsimus, mis puudutas kodakondsust, nii et mina tahan ainult selle kohta küsida. tahtsin teada, mida teie arvate sellest punktist, mis puudutab kodakondsuse äravõtmist paljudel juhtudel on tegemist inimestega, kes on meie riikides sündinud ja üles kasvanud ja kellelt ähvardatakse ka kodakondsus ära võtta, kuhu nad siis minema peavad? kui seadus kehtib kõikidele, siis see kodakondsuse äravõtmise küsimus puudutab ainult võõramaalasi või kui me kõik oleme võrdsed seaduse ees, siis sellest hoolimata puudutab see meid kõiki. tahtsin teie käest selle kohta arvamust küsida, paljud riigid vaatavad praegu oma kodakondsusseadust läbi ja nad saavad äh, kasutada seda väljapressimismeetmena. Uh, aitäh ja lõpuks äh, härra De Graaf, palun. We zien drie zaken. Invloedrijke politici die eh, beweren dat de islam on kolm olulist maken heeft Obama, Cameron. on kolm olulist momenti. Eh, on erinevaid väiteid nii Cameroni Obama poolt kui ka teistelt poolt. tegelikult on džihadistide motiivid eh, tuletatavad aga ainult ideoloogias, ka nii väidetakse ja on ka muidugi kolmas väide, et on olemas radikaalseid imaame Euroopas, kes tegutsevad ka Euroopa Liidu liikmesriikides, neid finantseerivad erinevad riigid, nagu näiteks Katar. kas te tõesti arvate, et islamiriigil on midagi ühist islamiga? ja mida me võiksime Euroopas radikaliseerumise vastu teha, mida õhutatakse nimetatud imaamide poolt? Äh, äh, aitäh, tahan öelda, et äh, kõigepealt, et suur tänu kõigile kolleegidele, kes on veel siia jäänud, kuigi tegemist on neljapäevaga, tegemist on väga olulise teemaga, nii et mõistan, et et äh, tahate see, selles sõna võtta, ma vabandan, et pean teid katkestama, võib-olla saab äh, Jean-Paul meile ka kirjalikult midagi saata, sellest oleks suur abi, ma, ma ei tea, kas see on võimalik, sest teil ei ole ilmselt võimalik kõigele vastata. et kui on mingeid küsimusi, millele te vast-, kolleegid vastust ei saa, siis võib-olla saavad nad kirjalikult teie poole pöörduda. et püüdke palun vastata nii paljude küsimustele kui võimalik ja kui midagi veel jääb, siis äh, saad vast kirjalikult, äh, saavad vast ähm, kolleegiga kirjalikult suhelda teiega, palun. ma arvan, kui lugeda hoolikalt artikli kaheksa resolutsioonis, kui nüüd rääkida kodakondsusest, siis seal on kirjas, et see artikkel kohustab riike äh, või siis äh, ühesõnaga, sellest tuleb välja, et, et riikidel on võimalik ise otsustada, kas nad lasevad need inimesed tagasi riiki või mitte, kas tegemist on erimeetmetega või mitte ja nüüd, kui äh, lugeda rahvusvahelist äh, kodanikuõiguste konventsiooni, siis seal on kirjas, et äh, erimeetmeid on võimalik võtta eriolukorras, mis ohustab kodanike elu ja, ja see, sellele kehtivad väga, väga ranged piirangud, mõned neist õigustest, äh, mõnedele õigustele ei tohi selliseid erimeetmeid kunagi rakendada. nii et selgelt on riikidel võimalus siin ise otsustada ja nõukogu ei ole ise äh, siin meetmeid võtnud. nii et ma ei, ma ei saagi midagi enamat öelda kui see, mis siin tekstis on. mis puudutab terrorismi küsimust, siis ÜRO jaoks on mis puudutab terrorismi definitsiooni, tegelikult äh, asi lihtne, terror, terrorismi terroriakt on tegelikult defineeritud mitmetes ÜRO poolt vastu võetud dokumentides. ja kui ma, minu esimesel töökohal, kui olin kassatsioonikohtus kohtunik, siis mina leidsin, et ei ole vaja poliitilist terrorismi definitsiooni, see oli mulle väga oluline ja miks? kuna ma kõnelen siin kodanikuõiguste komisjoni ees, siis ma tahan öelda, et kui defineerida poliitiliselt terrorism, siis seal siis äh, äh see on muidugi keerukas teema, kuidas defineerida terroriakti, kuidas terroriorganisatsiooni, on terve rida definitsioone ja mis puudutab nüüd ISILit, siis tegemist on terroriorganisatsiooniga, mis on üles ehitatud nagu riik, aga seda ei saa siiski pidada riigiks. selle ja see on seotud ka sellega, et Julgeolekunõukogu on pannud ISILi äh, siis äh, terroriorganisatsioonide nimekirja ja sellest piisab, et et äh, selle teemaga edasi tegeleda, see on seotud ka sellega, et, et need äh, sõjaväelised meetmed, õhurünnakud äh, võetakse ISILi vastu. selleks on vaja julgeolekunõukogu resolutsiooni, aga see, sellega me ütleme, härra Demestura. Kobane kohta, et kas meil on vaja uut Srebrenitsat? see on see, mida ta ütles ja, ja siin tuleb mõelda humanitaarõigusele. tahaksin keskenduda veel kahele küsimusele. ISILi rahastamine. esiteks on olemas liikumine liikmete seas, peame seda tunnustama, et nad tõepoolest järgivad Julgeolekunõukogu seisukohta, on selge, et kõik äh, riigid, kelle juhid neid esindavad Julgeolekunõukogus, tõepoolest töötavad ühes suunas, sest nad teavad, et äh, see oht ohustab neid kõiki, see ei ole oht mitte ainult Euroopa Liidule või Ameerika Ühendriikidele, vaid kõigile. ja lõpetuseks härra esimees, te tõite midagi väga olulist välja, me peame tegutsema mitte ainult tagantjärgi. mis puudutab äh, rahastust, siis äh, keegi ei ole nüüd äh, seda artiklit maininud, aga resolutsioonis on artikkel kuus, kus on öeldud, et need, kes rahastavad välisvõitlejaid, peavad ka võtma meetmeid. ja ma olen kindel, et äh, riigid võtavad ka neid meetmeid. see kõik võtab aega, selles on probleem, me ei saa teha nägu, et, ähm, et rahvusvaheline üldsus ja liikmesriigid saavad seda kõike teha ühe päevaga, see on võimatu. nüüd ähm, lennureiside planeeringu info, ma ütlen ainult üht, kui riigisiseselt seda infot kogutakse, siis jah, see piirab äh, inimeste või ma tahan öelda, kui seda teha siseriiklikult, siis, siis ilmselt need reeglid oleks piiravamad äh, kodanikele, sest äh, kui see on Euroopa tasandil, siis mõeldakse ka rohkem kodanikuvabadusi. andmekaitse on väga õrn teema, mis puudutab luureandmeid, siis see, ma arvan, et see ei ole probleem, luureteenistused teevad koostööd, inimesed tuleb tuua kohtu ette ja selleks äh, on vaja midagi tõhusat ka teha, et peatada nad juba piiril ja tuua nad kohtu ette. seda tahan öelda. suur tänu! meie libe komisjon tegeleb äh, muidugi kõigi nende küsimuste kodanikuvabadustega, justiits- ja siseasjadega, nii et suur tänu. et tõesti suutsite saavutada võimatu ja vastata neile küsimustele, suur tänu kõigile liikmetele kannatlikkuse eest, härra Plenkovitš, kas soovite veel ka omal midagi öelda? paistab, et ei, äh, siis äh, suur tänu kõigile kolleegidele, suur tänu meie tänasele külalisele suur,, suur-suur tänu! Äh, aitäh, äh, härra Moraes, suur tänu, härra Labord, järgmine, järgmine ahveti koosolek toimub kolmandal novembril, suur tänu!